señoras y señores, querida komissaria, querido sekretär. lugupeetud daamid ja härrad. lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud volinik, kallis Olga, kallis Susanne, kallid sõbrad. ma tervitan teid siin parlamendi asepresidendina multilingvismo es un elemento clave tervitan teid eh, siin Euroopa Parlamendis, mis võitleb mitmekülgsuse eest ja mitmekülgsus on tõesti meie töö kõige tähtsamaks osaks. minu kallis sõbranna, volinik Vassiljev on siin kohal, tema vastutab kultuuri, hariduse ja noorte küsimuste ning mitmekeelsuse eest Euroopa Liidus. tema on nii-öelda meie täidesaatvaks organiks ja siinkohal on ka parlamendi peasekretär Klaus Velle, kellel on äh, kõige tähtsam administratiivne roll siin Euroopa Parlamendis rääkida täna on väga tähtis päev, sest meie konverentsiga samal ajal toimub ka Euroopa Ülemkogu. ja mul on väga hea meel, et äh, härra peasekretär ja proua volinik siia täna olete siia tulnud. ma rohkem praegu sissejuhatavaid sõnu ei ütlekski, annaksin kõigepealt teile sõna ja siis võtaksin hiljem uuesti sõna, sest äh, siin on nii kõrgeaulised külalised, et ma ei saa mitte vaiki olla. tegemist on väga tähtsa üritusega ja väga mitmekülgse üritusega meil on siin väga palju erinevaid institutsioone esitatud, esindatud, kes on saatnud kõik oma esindajad. see konverents on tähtis algatus, mis minu arvates on erakorraline. sarnaseid näiteid ei ole kuskilt varem nähtud ja seetõttu on meie üritus ka nii tähtis siin on väga palju erinevaid inimesi, kes kõik esindavad mitmekülgsust, keelelist mitmekülgsust. tegemist on ülikoolide esindajatega, poliitiliste organite, organisatsioonide esindajatega, samamoodi on siia kokku tulnud ka tõlkeõpetajad kogu Euroopa Liidust, Liibüast, Venemaalt, Hiinast on esindatud rahvusvaheliste organisatsioonide tõlketeenistused, samamoodi ka riiklikude organisatsioonide esindajad, samamoodi nagu ka HINTS algatuse esindajad meil on siin väga palju esindajaid äh, ülikoolidest, kes äh, teevad uurimistööd uute tehnoloogiate edasiarendamiseks. tahan tänada siin Euroopa Parlamendi tõlketeenistust ja eriti selle teenistuse juhti Olga Kosmidu, tema on olnud selle teenistuse vaimuks, pühaks vaimuks ja kui me vaatame kristlikku usupärandit, siis äh, Püha Väim mängis seal ju väga tähtsat rolli, nii et Olga ongi selle ürituse pühaks vaimuks ja Susanne oli selle püha vaimu paremaks käeks. ma loodan, et äh, et ka teie ühinete minu tänusõnadega neile mõlemale. tahaksin äh, paari sõnaga rääkida ka Euroopa Parlamendist, aga pöördun kõigepealt äh, proua voliniku poole ma käisin just teie koduriigis, tutvusin Küprose eesistumise ettevalmistustööga ja mul on väga hea meel näha, kui hästi see kõik toimib. Küprose eesistumise ettevalmistamine on suurepäraseks näiteks selle kohta, kuidas erinevad ametiasutused ja valitsus omavahel koostööd teevad. suur tänu! Dear friends! kallid sõbrad, lugupeetud Euroopa Parlamendi asepresident härra Martines, kallis peasekretär proua Kosmidu, lugupeetud rektorid, daamid ja härrad. mul on väga hea meel äh, pidada siin seda sissejuhatavat sõnavõttu tänasel rektorite konverentsil. ning mul on äh, väga hea meel ka sellepärast, et just nimelt siin selles saalis toimus minu kuulamine Euroopa Parlamendi ees, enne kui mind voliniku ametisse nimetati Äh, mitmekeelsus on olnud Euroopa Liidu äh, tegevuse keskmes juba Euroopa ühinemise algusest peale, alates tuhande üheksasaja viiekümnendatest aastatest. keeleõpe aitab kõikidel kodanikel areneda kultuuriliselt, sotsiaalselt ja kutsealaselt see avab inimeste meeled sellele suurepärasele mitmekesisusele, mis on niivõrd oluline meie Euroopa identiteedis ning seetõttu on üks äh, minu äh, kui voliniku prioriteete toetada mitte üksnes Euroopa Liidu kahtekümmet kolme ametlikku keelt, vaid ka äh, umbes kuutkümmend Euroopa regionaalset ja vähemuskeelt. ma olen veendunud, et meil on vaja edendada keeleõpet juba väga varasest east. kümme aastat tagasi Barcelonas Äh, võtsid Euroopa Liidu riikide juhid äh, vastu väga ambitsioonika keeleõppekava, äh, otsustades, et keeleõpe peab andma olulise panuse kõigi laste haridusse. eesmärgid olid väga selged. eesmärgiks oli parandada põhioskuste omandamist ning võeti vastu eesmärk õpetada vähemalt kahte võõrkeelt, lisaks siis õpilase emakeelele ja seda teha väga varasest east alates loomulikult ähm, äh, peame me täna vaatama, kuhu me oleme jõudnud. kui kasulikud on need Barcelonas seatud sihtmärgid, kui palju me oleme siiamaani edasi jõudnud ja kuhu edasi minna? vaatamata sügavast majanduskriisist äh, ei ole Euroopa Liidu kõige olulisemad eesmärgid muutunud me tahame töötada ühiselt parema ühiskonna nimel, samas täiel määral austades oma eri, erinevusi me usume endiselt, et vabadus, võrdsus, solidaarsus ja mitmekesisus on asjad, mida saab omavahel kokku sobitada ühises ettevõtmises ning keel on selle ülesande täitmisel väga oluline äh, hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorsoovoolinikuna on minu jaoks väga oluline äh, anda panus keeleõppesse, sest et see omakorda aitab kaasa äh, ühiskonna kui terviku arengule ning ma usun, et üha rohkem mobiilses ning vastastikku seotud maailmas on paljukeelsuses, paljukeelsusest saanud vajadus, mida enam ei saa eirata. täna kõneleme me uue, uute tehniliste vahendite kasutamisest hariduses ja kohe tuleb äh, silme ette e-õpe E-õpe on vahend, mida Euroopa Liidu tõlketalitused üha rohkem ja rohkem kasutavad selleks, et Äh, toetada uute konverentsitõlkide koolitamist partnerülikoolides kogu Euroopas ning isegi väljaspool Euroopat. Äh, kaks hiljutist uuendust on loonud meile palju uusi võimalusi. esimese, esimene nendest on kõnevaramu selle projektiga tehti algust kahe tuhande seitsme, seitsmendal aastal ning selle algatajaks oli Euroopa Komisjoni tõlkepeadirektoraat. seda varamut kasutavad õpi-, üliõpilased eneseharimiseks ning need üliõpilased on pärit praegu kõigist täna siin esindatud ülikoolidest. kõnevaramu sisaldab praegu üle kahe tuhande kahesaja viiekümne video tegemist on nii õppeotstarbeliste kui päriselust võetud kõnedega. Need kõned on kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes, samuti mõnede kolmandate äh, riikide keeltes. see materjal aitab üliõpilastel parandada oma keeleoskust ning äh, omandada tõlkeks vajalikke kutseoskusi. teine oluline uuendus on kahepoolsed ja mitmepoolsed videotunnid tegemist on videokonverentsidega, mis ühendavad Euroopa institutsioonide tõlkekoolitajaid, seega siis tähendab komisjoni ja parlamendi tõlketalituse esindajaid, viieteist partnerülikooliga Euroopas ja väljaspool Euroopat. Nende videotundide ajal hindavad üliõpilasi siit Brüsselist, äh, professionaalsed tõlkeõpetajad, kasutades selleks Euroopa institutsioonide poolt äh, kasutatavaid standardeid e-õpe aitab äh, ka tõlke peadirektoraatide oma tõlkidel oma keel, keeleõpet edendada ning omandada uusi teadmisi ja seda tänu koolitusportaalile see kõik aitab parandada tõlke kvaliteeti, mida äh, tõlgid istungitel pakuvad. koolitusportaal äh, sisaldab äh, videosalvestusi temaatilistest loengutest, mida tõlke peadirektoraadi koolitusprogrammi raames on peetud, samuti lõunaaja konverentsidel peetud loenguid ning neid loenguid kasutatakse siis kolleegide poolt koolitusmaterjalina väga suur väljakutse, mis on seotud uute tehnoloogiate kasendami-, kasutamisega uues, äh, on suhteliselt hiljutine äh, ning see muutus eriti oluliseks siis kahe tuhande kümnenda aasta kevadise tuhapilvekriisi ajal. kuna lennuliiklus oli tollal piiratud, siis oli väga kiiresti vaja leida viis, kuidas ühendada äh, Äh, erinevad paigad omavahel videokonverentside süsteemiga, mille raames oleks tagatud ka tõlge. ma mäletan, kuidas komisjoni tõlketalitused suutsid väga kiiresti korraldada volinike kolleegiumi kiireloomulise istungi, kus oli tagatud tõlge kõigile, äh, sõltumata sellest, kus nad parajasti asusid. sellest ajast saadik on ootused kasvanud Äh, osalt sellepärast, et äh, on kasvanud mure seoses keskkonnaga, lennuliiklus kahjustab keskkonda, samas on äh, nii Euroopa Liidu institutsioonides kui ka liikmesriikides kärbitud halduseelarveid. ning loomulikult on tehnoloogia areng loonud lihtsalt uusi võimalusi. miljonid inimesed iga päev kogevad, kuidas nende nutitelefonid ning tahvelarvutid nende igapäevaelu lihtsamaks muudavad loomulikult äh, tekitab see ootusi, et sarnast tehnoloogiat äh, saaks kasutada ka professionaalses kontekstis. võimalus täiel määral kasutada neid tehnilisi vahendeid on väga oluline, kui me tahame, et meil oleks äh, esmaklassiline mitmekeelne kommunikatsioon, toetamaks tõhusaid otsuse langetamise protsesse tehnoloogilise arengu väga oluline aspekt äh, on ka sotsiaalmeedia, näiteks Facebooki või Youtube'i kasutamine. Euroopa institutsioonide tõlketalitused äh, mõistsid väga kiiresti, milliseid suhtlusvõimalusi need meediakanalid pakuvad. ning nad on kasutanud neid kanaleid väga ulatuslikult selleks, et jõuda noorteni ning tutvustada neile tõlkide kutseala tehnoloogilistele muutustele ei ole võimalik vastu seista. tehnoloogia on ühiskonda põhjalikult muutnud väga paljudes valdkondades, sealhulgas ka keeleõpet, seda, kuidas keeli õpetatakse. iseäranis ähm, on internetist saanud vahend, mille kaudu inimesed võivad õppida, oma kogemusi jagada, koostööd teha ja seda kõike viisil, mis vaid paar aastat tagasi oli täiesti mõeldamatu ent äh, püsivat edu äh, saame saavutada ainult siis, kui me valmistame õpilasi ette üksteisega koostööd tegema ja õppima sellises online keskkonnas. ning seetõttu äh, tehniliste vahendite lülitamine õppeprotsessi on äärmiselt oluline, kui me tahame, et koolilõpetajatel oleksid tööturu jaoks vajalikud oskused. loomulikult on väga hea äh, integreerida ka tehniliste vahendite kasutamine keeleõppesse, aga me peame suutma näidata, et see muudab tõesti õppimise tõhusamaks. me ei saa lihtsalt võtta tehnilisi vahendeid kasutusele nende endi pärast. tehnilised vahendid muudavad seda, äh, muudavad meie elu ning äh, öelda, et haridus äh, saab sellest kuidagi kõrvale jääda, äh, tähendaks lihtsalt seda, et me ignoreerime olemasolevate ja uute tehnoloogiliste vahendaste potentsiaali. innovatsiooniga kohanemine tähendab seda, et me kohaneme uute õppimisvõimalustega ja ka oma uute õppimisvõimalustega tehnilised vahendid ei asenda keeleõpetajaid ning need ei tee ka halbadest õpetajatest häid õpetajaid ja äh, tehno-, tehnilised vahendid ei ole mingi võlukepikene, mis äh, äh, teevad huvi, huvipuudusega või tõrksatest õpilastest innukad keeleõppijad. tehnilised vahendid ei tee eh, head tõlki sellisest õpilasest, kellel puudub keeleanne, suhtlusanne ning kel puudub uudishimu ja üldised teadmised. aga tänu tehnoloogiale on eh, vilunud õpetajatel ja õpilastel võimalus kasutada tervet rida vahendeid, eh, mis võimaldavad neil avardada traditsioonilist õppekeskkonda. ma arvan, et eh, kui me kaalume tõlkide koolitust, siis oleks eh, tänapäeval mõeldamatu mitte õpetada õpilasele näiteks ekraani põhjal töötamist või online andmebaaside kasutamist oleks mõeldamatu, kui me ei valmista neid ette tulevasteks äh, istungiteks, kus ei ole enam paberdokumente. meil tuleb tehnoloogiat äh, toetada, suhtuda sellesse avatult ja kasutada seda kõige paremal viisil ära kõikides valdkondades, sealhulgas ka siis konverentsitõlke põnevas maailmas. ning äh, sellega seoses tahaksin tänada Euroopa Liidu institutsioonide tõlketalitusi kuna nemad on olnud uute tehnoloogiliste arengute esirinnas oma eh, tegevusvaldkonnas. kui me kõneleme uute tehnoloogiate kasutamisest eh, tõlkide koolituses, töökorralduses ning tõlkide kutseelus, eh, siis täheldan ma rahulolu ja uhkusega, et meie tõlketalitused on siin esirinnas ning nad on valmis jagama oma kogemusi partnerülikoolidega. selline proaktiivne lähenemine on väga oluline tagamaks, et järgmine konverentsitõlkide põlvkond jõuab sellele üha keerulisemaks muutuvale kutsealale, olles valmis nendeks väljakutseteks, mis seisavad ees. daamid ja härrad, ma soovin teile väga edukat ja viljakat konverentsi, aitäh! suur tänu, proua volinik. suur tänu, proua Vassiljev, te olete alati olnud meile suureks inspiratsiooniks. nüüd aga annaksin sõna Klaus Vellele, kes on Euroopa Parlamendi peasekretär ja selle kõrval on ta väga pika karjääri läbi teinud Euroopa Parlamendis, ta on olnud erinevates peadirektoraatides ja teenistustes. temast sai peasekretär ka sellepärast, et ta teab väga hästi, kuidas selle koja erinevad äh, osad, fraktsioonid, delegatsioonid, komisjonid töötavad. suur tänu siia tulemast ja palun! suur tänu, härra asepresident äh, suur tänu ka teile, proua volinik, täna on suurepärane ja erakordne võimalus äh, mitte ainult äh, teie jaoks, vaid ka meie jaoks. miks see on erakordne võimalus meie jaoks? sellepärast, et teie seas istub täna kolmkümmend ülikoolide rektorit äh, nendest ülikoolidest, kus koolitatakse tulevikutõlke. me kõik teame, et et äh, tõlgid on äh, kaduv vara. päevas konkurentsis paljude keelte puhul kõige paremate tõlkide pärast ja ilmselt kümnendi pärast on äh, see veelgi rohkem tõsi kui täna. ja tooksin teile seega mõned argumendid, miks te peaksite oma kõige paremad tudengid saatma just nimelt Euroopa Parlamenti. mul on kümme argumenti selle poolt esimene nendest on kindlasti kõigutamatu argument, no kellele ei meeldiks Nobeli rahupreemia äh, laureaadi juures töötada? see, seda auhinda me muidugi jagame teiste Euroopa Liidu institutsioonide nagu Euroopa Komisjoni ja Ülemkoguga. teiseks ma tahaksin öelda, et Euroopa on äh, see viimane kants, mis kannab äh, suurt poliitilist visiooni. me kandsime seda visiooni kahekümnendatel, kahekümnendal sajandil, aga äh, sündis see selles, sündis see totalitaarsetest visioonidest Euroopa visioon on säilinud ja vastu pidanud sellepärast, et tegemist ei ole diktatuuri, see on kompromissi koostöö ja koos toimimise mudel. kolmas argument, mille ma tooksin, loomulikult te peate kõik need edasi nüüd ütlema oma üliõpilastele, aga kolmandaks, kui töötada siin, siis äh, töötate kohas, kus muutused leiavad aset ja leiavad aset täna. muutused Euroopa tasandil ja muutused leiavad aset ka Euroopa Parlamendis. võiksin tuua ainult mõned äh, näited, äh, kõige hiljutisemad näited. peeti äh, üle terve Euroopa väga tõsist ja tulist arutelu ACTA lepingu üle Euroopas noorte inimeste seas. väga paljud võtsid sõna üle interneti selles küsimuses ja viimane, kes otsustas ACTA-le piiri panna, oli Euroopa Parlament nii et tõesti, see on koda, kus otsustatakse väga tõsiseid asju, ma võiksin tuua veelgi näiteid, äh, näiteks eelarveprogramm ja nii edasi, nii et kui teil on poliitilised huvid, siis siin on kindlasti kõige huvitavam kõikidest institutsioonidest neljandaks on see Euroopa äh, demokraatiat üles ehitav koda, nii et neid, keda huvitab see protsess, ei leia endale vist ilmselt ka huvitavamat kohta, me oleme seda teinud kuuskümmend aastat, me oleme võidelnud oma õiguste eest, oleme nüüd kaasseadusandja ja öö, oleme taganud selle, et täidetava organi üle on meil nüüd täielik demokraatlik äh, järelevalve ja sellest on kindlasti abi näiteks ka euroala tänaste kriiside puhul. viiendaks, siin äh, loevad kõik argumendid. meil ei ole parlamendis kindlat enamust ega ka fikseeritud vähemust ei ole siin kojas nii, et kui oled enamuse osa, siis on sul alati õigus või et kui sa oled vähemuse osa, siis on sul automaatselt äh, valearvamus. iga seadusandlik tekst arutatakse läbi argumentide põhjal ja otsustatakse argumentide alusel. kuuendaks, Euroopa Parlamendi hierarhia on äh, tasane. mida see tähendab? see tähendab seda, et äh, kõik, äh, kes meie administratsiooni osad äh, ennast tähtsaks peame, saavad koheselt nahutada parlamendisaadikute poolt ja tuuakse maa peale tagasi. seitsmendaks, see on koht, kus oma ettevõtlikkust rakendada. me peame sellisele ettevõtlikkusele pidevalt toetuma, oleme teinud seda oma viimase kuuekümne aastase ajaloo jooksul, sest meil oli esialgu väga vähe põhiõiguseid meil ei olnud mingisugust võimalust, aga kasutasime seda ära. nii et nagu te aru saate, kuue aastakümnega oleme jõudnud väga kaugele. kaheksas argument, mille ma paluksin teil üliõpilaste edasi öelda, on see, et tegemist on fantastilise mitmekultuurse õppekohaga tegemist ei ole konverentsidega, kus kohtutakse kolleegidega teistest ähm, institutsioonidest üle terve maailma, vaid siin iga päev käib selline töö, kus kahekümne kolmes keeles tehakse koostööd kahekümne seitsme liikmesriigi vahel. üheksas argument. Euroopa Parlament on koht, kus äh, saad kontakte sõlmida iga maailma nurgaga. Euroopa Parlamendi delegatsioonid töötavad üle terve maailma. meie äh, Äh, tõlketeenus on muidugi äh, sellega väga tihedalt seotud ja minu kümnes argument ja loodetavasti olen ma nüüd suutnud teid äh, veenda selles, et teie kõige andekamad üliõpilased meieni jõuavad. nimelt minu kümnes argument on, puudutab professionaalseid tõlke. kas te teate, maailmas veel mõnda kohta, kus tuleb pidevalt töötada sellises keskkonnas, kus kasutatakse kahtekümmet kolme keelt töökeelena. ei ole maailmas ühtegi teist sellist kohta, kus pidevalt töötatakse kahekümne kolmes keeles ühe korraga. nii et kui te otsite kõige suuremat väljakutset pakkuvat kohta tõlgina, siis tulge Euroopa Parlamenti, suur tänu! Queridas, queridas amigas y queridos... suur tänu, kallid sõbrad. pärast seda, kui oleme ära kuulanud proua Vassiljev ja härra Velle, kes suure tõenäosusega soovivad juba minu sõnade ajal siit saalist lahkuda või pigem on nad sunnitud seda tegema, tahaksin siiski teha ka omapoolse väikese sissejuhatuse mina olen siin kui ka poliitilise vastutuse kandja. ilma piirideta ja ilma sunnita, mida pannakse peale teistele kategooriatele nagu diplomaatidele ja ka administratsiooni esindajatele minu jaoks on tegemist täiesti erakorralise üritusega. ma pole kindel, kas midagi sarnast on võimalik veel kord korraldada aga ma arvan, et selliste inimestega nagu proua Kosmidu on võimalik päris mitmeid asju ka mitu korda teha. olen nüüdseks juba mitmeid aastaid olnud Euroopa Parlamendis ja sarnast üritust pole ma mitte kunagi varem näinud. tegemist on suurepärase võimalusega arvamusi vahetada ja oma mõtteid teistega jagada. tahaksin teile kõigepealt öelda et mitmekeelsus paljukeelsus on Euroopa Parlamendi jaoks olnud alati üks väga tähtis element. see on olnud ka meie demokraatliku identiteedi märgiks. sest meie siin Euroopa Parlamendi demokraatliku toimimise käigus äh, mõjutame ka põhimõtteliselt demokraatlikku äh, kogukonda ja ka teisi institutsioone, mis ei toimi võib-olla päris samamoodi nagu meie, demokraatlikult valitud institutsioon. ma tahaksin teile kõigepealt selgitada, kuidas praktiline elu mitmekeelses äh, keskkonnas välja näeb siin Euroopa Parlamendis ja millised on probleemid ja see, kuidas nende probleemidega hakkama saada võin teile juba praegu öelda, et vahel toon võib-olla meie probleemid liiga selgelt välja, tahan siiski teile kinnitada, et minu jaoks on väga tähtis teid vallutada. ma soovin teist teha meie liitlased ja seda oma võitluses mitmekeelsuse eest, selle eest, et Euroopa Parlament oleks mitmekeelne. kõigepealt aga räägiksin meie tööst. Euroopa Parlament on kohe kindlasti ainus rahvusvaheline organisatsioon, kus kasutatakse nii palju erinevaid keeli. ja see tegelikult kehtib ka Euroopa Liidu kohta meil on siin tegemist väga keerulise põimikpatsiga, aga ainult Euroopa Parlamendis kasutatakse nii paljusid keeli. mitmekeelsus on meie jaoks hädavajalik ja me peame sellega hakkama saama. meie kojas ei kehti paika pandud töökeeli teistes institutsioonides Euroopa Liidus on mõned töökeeled paika pandud see võib olla mõistlik lahendus, mina ei ole siin see inimene, kes peaks ütlema, kas see on õige või vale lähenemine, aga siin kojas ei ole töökeeli. või no kui ma ütlen, et ei ole töökeeli, siis ma eksin, sest tegelikult on meil siin kakskümmend neli töökeelt, mitte kakskümmend kolm. kakskümmend neli sellepärast, et äh, horvaatia keel on juba lisandunud, sest äh, me üritasime juba enne Horvaatia liitumist äh, ka horvaatia keelega harjuda kui me ei oleks äh, horvaatia keelt lisanud juba praegu meie keelterežiimile, siis ei oleks olnud võimalik äh, alustada täistuuridel tööd hetkest, mil Horvaatia liitub. me töötame kahekümne neljas keeles ja kahekümne nelja keelega. Euroopa Liit soovib olla täisväärtuslik äh, osaleja rahvusvahelisel areenil ja seetõttu tuleb meil pidevalt ka teiste osalejatega sellel areenil suhelda, sest äh, teised osapooled on meie liitlasteks ähm, maailma juhtimisel. ja seetõttu töötame me pidevalt ka araabia, hiina ja vene keelega samamoodi nagu ka mõndade teiste keeltega vastavalt sellele, millised inimesed erinevatel ametipostidel on, millised inimesed vastutavad. erinevate projektide ja algatuste elluviimisel lihtsalt on tihti väga palju erinevaid keeli kaasatud. kakskümmend neli keelt, milles ja millega me töötame, on suureks väljakutseks. seda tuleb tõesti tunnistada ja see ei kehti mitte ainult ähm, praktilise, praktilises elus. seda masinavärki võiks siin ka tõesti akvaariumiga võrrelda. aga me ei tohi unustada, et on veel üks akvaarium, mis on veelgi tähtsam kui ülejäänud, nimelt see tehnikute kabiin, kes ühendab erinevad keeled omavahel. mitte ainult tõlgid ei ole tähtsad, vaid ka tehnikud, sest tehnikud teavad, kuidas ühed keeled teistega ühendada ja nemad teavad, kuidas teil on võimalik kuulda seda, mida mina praegu siin oma emakeeles, hispaania keeles räägin. ja otse loomulikult on tõlkide ülesanne üks äärmiselt keeruline ülesanne tõlkimine on tähtis. suuline tõlge on tähtis, aga kirjalik tõlge ei ole mitte grammigi vähem tähtis. siin institutsioonis äh, iga sõna ja parlamendis räägitakse palju, uskuge mind, iga räägitud sõna tõlgitakse sünkroonselt kahtekümne kolme erinevasse keelde ja iga paberile pandud äh, sõna tõlgitakse koheselt kahtekümne kolme erinevasse keelde. ja sinna lisandub veel siis see kahekümne neljas keel, mis on siis originaalversiooni keeleks. see kõik on väga keeruline ja nõuab väga kõrget professionaalsust kõigilt, kes selle ülesandega ähm, tegelema peavad ja ka nendelt, kes siis seda tööd ka tegelikus elus ellu peavad viima ja nagu minu sõber Klaus Velle juba ütles, selle koja eeliseks äh, ta on väga diskreetne inimene ja ta ei öelnud seda, aga ta ei öelnud seda, et tõlgid on väga harva töötud. meie koduriikides on tööpuudus väga suureks probleemiks, aga tõlkide puhul tööpuudusest küll rääkida ei saa. me ei hakkasin nüüd rääkima sellest, et nende palgad oleksid sama kõrged nagu jalgpalluritel, aga tegemist on äh, professionaalidega, kogenud kolleegidega, kes äh, igapäevaselt võitlevad paremate töötingimuste eest ja on need ka ellu rakendanud ma olen nüüd juba mõningad aastad jälginud, kuidas see töö toimib ja ma tõesti leian, et noortele inimesele tasub soovitada tõlkida elukutset. tõlkimine kui fenomen Euroopa Parlamendis on tõesti maagiline. ma räägin teile midagi, mis minuga juhtub peaaegu iga päev meie Euroopa Parlamendi saadikud võtame vastu väga palju erinevaid külalisi meie koduriikidest, kes sõidavad siia kohale, et näha, kuidas see masinavärk siin toimib. ja kujutage nüüd ette, meil on seal sada viiskümmend või kolmkümmend külalist koduriigist. Äh, tavaliselt on ähm, keskmiste inimestega meie koduriigist, kes otse loomulikult räägivad oma emakeelt. ja siis on väga tähtis, et äh, seda nende inimeste arvamust arvestatakse Euroopa Liidu institutsioonides. tulevad siia kolmkümmend inimest, võtavad siin saalis istet, nii nagu teie olete seda teinud ja mina ütlen neile, et pange kõrvaklapid pähe ja kuulake kanalit number kaheksa. Nad kuulavad, kuulavad ja vajuvad järjest väiksemaks oma toolil ja küsivad, et kuidas see kõik on võimalik kuidas on võimalik, et see naisterahvas, kes siin ees räägib, temal on väga-väga madal mehehääl ja kuidas on võimalik, et see meesterahvas seal minu kõrvas räägib kileda naiste häälega? siis ma selgitan neile, et ei kuule mitte selle kõne originaalversiooni, vaid te kuulete kogu aeg neid inimesi, kes istuvad seal klaasi taga kabiinis number kaheksa Te kuulate neid mehi ja naisi, kes siin klaasi taga istuvad ja tööd omavahel jagavad. Need on need mehed ja naised, kes oskavad oma kõrvadega kuulata ja samal ajal teile teie emakeeles rääkida seda, mida siin saalis räägitakse. inimesed teevad tavaliselt suured silmad. Nad on üllatunud ja saavad aru, et tänu äh, sellele mehhanismile on nad täisväärtuslikud võrdväärsed kodanikud. Euroopa Liidus on väga vähe riike, äh, kus inimesed on ennast alati täisväärtuslike kodanikena tundnud meie oleme tõesti väga palju teinud selleks, et me saaksime ennast täisväärtuslike kodanikena tunda. me oleme väga palju võidelnud äh, täisväärtuslikuks kodanikuks olemise eest. me oleme saanud võimaluse kontrollida neid, kes meid juhivad äh, selleks, et me saaksime otsuseid mõjutada ja see juhtub siin Euroopa Parlamendis iga päev iga minu koduriigi kodanik äh, võib äh, jälgida neid äh, arutelusid, mis siin kojas toimuvad ja nad saavad seda kõike teha oma emakeeles. ja vahel tuleb mul komisjoni esindajatega rääkida sellest probleemist. komisjonis nimelt elatakse täiesti teistsugust elu, seal räägivad kõik inglise keelt, ma ei tunne mitte ühtegi komisjoni ametnikku, kes ei räägiks inglise keelt ja kui elada selles mullis, kus kõik räägivad inglise keelt, siis paari aasta pärast arvataksegi, et kõik kogu maailmas räägivad inglise keeles. aga nii see ei ole. ei maailmas ega ka mitte Euroopas. minu koduriigis umbes viis protsenti inimestest räägivad väga hästi inglise keelt. viisteist protsenti ütlevad, et jah, nad natukene oskavad, see tähendab seda et, et kaheksakümmend protsenti minu koduriigi kodanikest ei ole võimelised aru saama aruteludest Euroopa Parlamendis või ei oleks võimelised, kui neid arutelusid ei tõlgitaks nende emakeelde. nii see on lihtsalt, on täiesti selge, et tegemist on põhimõttelise äh, demokraatilise ühendamisprotsessiga, kui meil ei õnnestu tagada seda, et inimesed kuulevad, näevad ja saavad aru sellest, mida me siin räägime, siis nad ei suuda ennast identifitseerida selle projektiga. Nad ei saa aru, et tegemist on nende projektiga. ei ole mingi paari ametniku projektiga, vaid et tegemist on tõesti kõikide kodanike projektiga. ja just sellepärast ongi nii tähtis, et iga samm, mida siin kojas tehakse, ka tõesti tõlgitakse kõikidesse äh, amet-, riiklikesse keeltesse, selleks et inimesed saaksid meist aru. ja Hispaania puhul võin teile kinnitada, ja tegelikult on see paljudes liikmesriikides niimoodi, võib-olla on kolm või neli äh, riigi, kus äh, üle kahekümne viie protsendi inimestest räägivad äh, inglise keelt, aga paljudes riikides see nii ei ole. käisin just Küprosel. Küprosel räägivad kõik inglise keelt, sellepärast et äh, Küprosel valitsesid päris kaua inglased, kuid äh, taksojuhist kuni ortodoksse kiriku papini mitte keegi ei rääkinud Küprosel inglise keelt või ta oskas mulle lihtsalt öelda jah või ei ja see oli tegelikult kõik. sellises olukorras ei saa rääkida Euroopa ühendamisest. see oli nüüd siis see, mida ma tahtsin rääkida meie parlamendi tööst. nüüd räägiksin paar minutit ka probleemidest. meil on päris suured probleemid, oleme saanud tunda vastutuult ja ka vaenulikke sõnu oleme kuulnud. Öeldakse, et tõlkesüsteemi ülevalhoidmine on kallis. jah, tõesti, tõlge maksab. aga tõlge maksab vähem kui see, mida me ajakirjandusest oleme lugenud. tegemist on tihti meediaga, mis on Euroopa vastane, mis otsib iga päev uusi skandaale, kuid tõsi on see, et tõlge on kallis. tõlge maksab täpselt sama palju, kui maksab üks tass kohvi igale Euroopa kodanikule aastas siis te ütlete, et see ei olegi väga palju, viissada miljonit ähm, eurot, meil on viissada miljonit kodanikku ja tegelikult ega igas liikmesriigis enam ühe euro eest tassi kohvi ei saagi. muide, siin maksab ta, tassi kohvi kõigest seitsekümmend senti. viissada miljonit eurot maksab tõlge kõikidesse ametlikesse keeltesse aastas ja minu arvates on täiesti vastuvõetava summaga eriti kui me mõtleme, et tegemist on investeeringuga demokraatiasse ja demokraatia on hindamatu. siis tuuakse aga veel üks argument, öeldakse, et ei ole vaja üldse tõlget, tõlge on nagu luksuskaup, sellest võib loobuda. mina ütlen teile, tõlge on väga tähtis selleks, et oma identiteeti säilitada, selleks, et kodanikud identifitseeriksid ennast selle projektiga ja kõik need, kes ütlevad, et meil ei ole vaja kirjalikke ja suulisi tõlke, äh, et seda kõike võib lasta masinatel teha, nendele ma ütlen tavaliselt, et äh, kirjutage pool lehekülge teksti, pool lehekülge teksti ja laske see siis Google Translationil ära tõlkida. ja siis vaadake, mis välja tuli, vaadake, kas te saate üldse millestki enam aru. tavaliselt mitte kuidas masinad kolmekümne aasta pärast töötavad, seda ma veel ei tea. sest kui ma võrdlen sellega, mis oli kolmkümmend aastat tagasi võimalik, siis kes teab, võib-olla kolmekümne aasta pärast on tõesti kõik võimalik, aga praegusel hetkel, tänapäeval ei ole võimalik äh, tõlkida masinatega kes teab, võib-olla uued äh, tehnoloogilised lahendused on teel, proua volinik mainis ju ka seda. meie siin Euroopa Parlamendil oleme olnud ka sunnitud mitmeid tehnilisi uusi lahendusi kasutusele võtma just sellepärast, et see on olnud hädavajalik. meie oleme olnud tehnoloogiliste lahenduste pioneerid ja me oleme oma tehnikat ja tehnoloogilisi lahendusi ka edasi andnud näiteks ÜRO-le meie kogemused kahekümne nelja keelega, varsti kahekümne viie, kuue keelega toovad endaga kaasa selle, et meil on vaja uusi tehnilisi lahendusi sisse viia. peale selle me teeme tihedat koostööd tööstusettevõtetega. tööstussektor kui selline ei kujutanud tegelikult endale kunagi ette, et võib tekkida olukord, kus meil on vaja tõlkida nii paljudesse keeltesse nii et äh, suhtleme tihedalt tööstussektoriga, siia hoonesse tulevad tihti äh, noored inimesed äh, praktikale, et vaadata, kuidas need asjad toimivad. inimesed, eksperdid käivad ringi ja vaatavad, kuhu veel oleks võimalik tõlkekabiine ehitada, meil on ruumipuudus. varsti ei ole meil võimalik enam uusi akvaariume ehitada uute keelte jaoks. kui mina saaksin otsustada, siis vahel räägitakse, et ei ole üldse vaja neid tõlkekabiine sellesse saali siin panna, võib-olla oleks võimalik seda teha ka videolahendusel. selle üle tuleb järele mõelda. tahaksin veel paari sõnaga rääkida sellest, et võitleme mitmekeelsuse eest, mitte ainult äh, suulise ja kirjaliku tõlke vallas, vaid ka keele õppimise ja õpetamise vallas. komisjon on siin väga palju ära teinud, on taganud äh, õpetajate ja õpilaste liikumise, vahetusprogrammid, me räägime ka siin sellel konverentsil natukene nendest vahetusprogrammidest. minu jaoks on aga tähtis ka see, et me tõesti teeksime teadvustamistööd ma loodan, et tulevikus äh, on äh, rohkem inimesi kui kakskümmend viis protsenti, kes saavad aru asjadest, mis siin toimub äh, ilma tõlketa. lõpetuseks tahaksin natukene rääkida ka meie mandrist, saan aru, et tegemist on päris julge sammuga täna on tõesti väga tähtis päev ja ma ei räägi siin praegu mitmekeelsuse eest vastutava asepresidendina, vaid äh, räägin inimesena, kes vastutab Euroopa lõimumisprotsessi eest. mina asepresidendina pean hoolitsema ka selle eest, et Euroopa lõimimisprotsessiga mindaks edasi. Euroopa ühendamise projekt on läbi tegemas väga raskeid aegu Nobeli rahupreemia on tähtis auhind ja on meile suureks stiimuliks äh, seda kurssi jätkata, sellele kursile jääda ja võib-olla isegi paar sõlme kiirust juurde lisada. jah, kurssi võib hoida, aga alati on väga lihtne kursilt kõrvale äh, minna või ka kiirust aeglustada. praegusel hetkel ma leian, et Euroopa peaks jääma samale kursile ja kiirust juurde lisama. tegemist on põhiväärtuste kriisiga, ei ole tegemist mitte ainult finants- ja majanduskriisiga. me võime pikalt rääkida majanduskriisi põhjustest, aga tegelikult on tegemist kriisiga, mis selle viiskümmend aastat solidaarsena toimunud äh, projekti paneb proovikivile. solidaarsus on kadunud. kui me aga soovime uusi riike stimuleerida, liituma Euroopa Liiduga ja ka vanasid äh, liikmesriike uuesti üles kutsuda aktiivsemalt osalema, siis tuleb meil näidata, et solidaarsusega on olnud võimalik äh, elustandardit äh, ja heaolu Euroopa Liidus suurel määral parandada kui aga Euroopa pro ühendamise projektist äh, saab mittesolidaarne projekt, kui, kus äh, natsionalism ja iga riigi huvid äh, suuremat rolli hakkavad mängima, siis näeme me väga ohtlikku protsessi. nimelt ühendamise protsess lükatakse tagasi. ütleksin veel paar lauset ja siis ausõna lõpetan. olin paar päeva tagasi Johannesburgis ja kui ma sellest praegu räägin, siis mul tulevad külmavärinad peale, sest Johannesburgis toimus äh, Panna-Aafrika Euroopa Parlamendi äh, tippkohtumine ja Panna-Aafrika parlamendis on kõik Aafrika, kõikide Aafrika riikide parlamendid esindatud. tegemist on inimestega, kes on üha rohkem vabadusi saanud ja me rääkisime nendega kahe tuhandenda aasta eesmärkidest ja nende täitmisest ja siis äkitselt äh, libistati mulle äh, kõnepulti väike sedelikene ja seal oli kirjas, et Euroopa Liit sai Nobeli rahupreemia. ma katkestasin oma kõne ja ütlesin, lugupeetud daamid ja härrad, ja see saal oli, saal, kus ma rääkisin, oli palju suurem kui see siin, oli palju rohkem äh, inimesi. ma ütlesin teile, et teate, Euroopa Liit sai rahupreemia, nad tõusid püsti ja plaksutasid neli minutit. mul põlved värisesid, neli minutit. kujutage endale ette, aafriklased, kes kellest kaheksakümmend protsenti pidid võitlema ja väga kõrget hinda maksma oma vabaduse eest ja mitte ainult äh, päris orjuse pärast, vaid ka sellepärast, et äh, seal olid eurooplased, kes tegid nendest äh, äh koloniaalterritooriumi ja siis nad tõusevad püsti ja plaksutavad, plaksutavad äh, mandrile mida iseloomustas aastasadu sõda ja kolonialiseerimine. äkitselt on see kõik ujune, ununenud äh, on äh, muuseumisse pandud, muide, me oleme seda muuseumit juba asutamas ja aafriklased saavad aru, et Euroopal pole enam mitte midagi pistmist kolooniatega koloniaalajastu minevikuga, vaid tegemist on suure jõuga, mis lahendab konflikte, on stabiilne, liigub edasi ja tagab rahu, võitleb demokraatia, inimõiguste ja vabaduse eest. kui eurooplasena selle peale kananahk peale ei tule, siis tõesti ei ole isegi mitte väärt eurooplane olla sest tõesti, kui sellise asja peale külmavärinad peale ei tule, siis ei ole sellised inimesed Euroopa tulevikku ära väärin- äh,, teeninud kes praegu ajavaimu näeb ja selliseid asju läbi teeb, on sunnitud olema liigutatud ja on sunnitud edasi tegutsema. see tõesti liigutab mind, see on mulle suureks stiimuliks jätkata selles valdkonnas, võidelda mitmekeelsuse eest, mis minu arvates on demokraatliku toimimise hoovaks siin demokraatlikus institutsioonis ja mis tegelikult on väga tähtis äh, inimeste mõistmise tagamiseks sellega ma oma sõnavõtuga lõpetaksin, tänan teid kõiki ja soovin teile edukat konverentsi! ma annaksin nüüd täname kõigepealt ähm, peasekretäri ja proua volinikku mei-, meie juurde tulemast ja läheme esimese läbirääkimiste paneeli juurde. Comment, comment, comment tu fais maintenant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

ka leht, mis räägib tõlkest. Äh, tahan teile öelda, milliseid keeli teil on võimalik äh, kuulda ja milliseid rääkida. Te näete, et kuulete kõiki neid keeli, mis on kabiinide peal kirjas ja peale selle võite te veel rääkida araabia, türgi ja hiina ning vene keelt ja nüüd tuleme meie konverentsi järgmise osa juurde. mul on väga hea meel siin Philip Kailaat tervitada, kes on Euronewsi direktor. tema võtab ka siin praegu kohe juhtimise üle, palun Äh, suur tänu, äh, proua Altenberg, ma tahaksin tänada kõigest südamest äh, parlamendi asepresidenti ja proua Kosmituud küllakutse eest sellele konverentsile, nagu te teate, Euronewsi kanal on mitmekeelne kanal ja seega tunneme ennast teie seas väga koduselt, me küll oleme meediakanal, mitte ülikool, aga sellegipoolest meil on umbes nelisada ajakirjanikku tööl, kes kõik räägivad kahtekümmet kes katavad kõik kakskümmend kolm Euroopa keelt, töötame üheteistkümnes keeles äh, ja äh, teeme siis oma tööd äh, mitmekeelsuse kontekstis. ma ütleksin veel nii palju, et ma käisin hiljuti Indias ja India parlament on ka mitmekeelne, ma ei tea, kui palju selliseid parlamente Euroop-, maailmas üldse on, aga seal oli samuti sünkroontõlgid kabiinides ja tõlkisid Äh, erinevaid keeli, mida kasutatakse siis India parlamendis. nii et India parlamendi saadikud nagu Euroopa Parlamendi saadikud on justkui nagu, on ühesugused, klapid kogu aeg peas. nii et see oli siis väike vahemärkus aga annaksin nüüd sõna härra Stefan Lopezile, kes on Euroopa äh, Liidu äh, juures frankofoonia äh, organisatsiooni alaline esindaja. härra Lopez, palun. Euh, aitäh, lugupeetud daamid ja härrad, kõigepealt ma tahaksin tänada selle suurepärase ürituse korraldajaid nagu härra Martines ütles, tegemist on tõesti suurepärase võimalusega ning kuna teie olete kõik haridussektori esindajad, siis meie ülesanne on vaadata tulevikku, meie oleme siin Euroopa südames koos selle parlamendiga, parlament on demokraatia asukohaks, demokraatia mootoriks ning koos teiega, daamid ja härrad, me edendame tulevikku. Alors, dure tâche que d'intervenir derrière l'orateur euh, nüüd enne äh, äh, äh, kui ma jätkaksin sõnavõttudega, tahaksin öelda, et härra Martinese sõnavõtt meid tõepoolest väga inspireeris, see oli väga kirglik. ja tahaksin teile natuke kõnelda keelelisest mitmekesisusest, sellest, kuidas see keeleline mitmekesisus on hakanud vähenema ning lõpetuseks ka sellest, mis selle vähenemisega kaasas käib ja kuidas me saaksime seda mitmekesisust siiski säilitada. sotsialingvistide hinnanguil on maailma keeleline mitmekesisus kuskil seitse tuhat keelt, see sõltub võib-olla natuke rohkem, natuke vähem ning need keeled on kontinenditi väga ebaühtlaselt jagunenud Eh, hinnangute põhjal kuskil kolmkümmend kaks protsenti eh, meie, eh, nendest keeltest on sellised, mida kõneldakse Aasias, kolmekümmend protsenti neist kõneldakse Aafrikas, üheksateist protsenti nii-öelda siis Vaikse ookeani piirkonnas viiteist protsenti Ameerikas ning siin Euroopas keelelise mitmekesisuse keskpaigas ainult kolm protsenti. niisiis me peaksime olema üsna tagasihoidlikud võrreldes siis teiste maailma piirkondadega. üsnagi intrigeeriv on see, et mida rohkem üks manner on arenenud ja mida kauem see areng on kestnud, seda vähe, seda vähem on seal keeli, mida kõneldakse. ja see on tõepoolest üks paradoks mis teeb pisut muret, aga samas ka intrigeerib ehm, mõned teadlased on eh, isegi seisukohal, et eksisteerib selline seos liigilise mitmekesisuse vahel ja keelelise mitmekesisuse vahel. Eh, näiteks nendel mandritel, kus liigiline mitmekesisus on ohus, eh, seal on ka keeleline mitmekesisus vähenemas Äh, ja samasugune, see on tõesti selline seos, äh, mis intrigeerib ja teeb ka paljudele inimestele muret. Äh, sellised piirkonnad, mis on liigilise mitmekesisuse poolest kõige rikkalikumad, on ka piirkonnad, kus kõneldakse ligemale nelja tuhandet kaheksasadat keelt. niisiis näib, et liigiline mitmekesisus ja keeleline mitmekesisus on omavahel kuidagi seotud kõigi nende keelte seast on siis kakskümmend kuus koma viis protsenti selliseid, mille kõnelejaskond jääb vahemikku sada tuhat kuni kümme tuhat kakskümmend üheksa koma neli protsenti on sellised, mille kõnelejaskond on vahemikus kümme tuhat kuni tuhat kõnelejat. ning siis kakskümmend äh, viis koma seitse protsenti on siis sellised, mille kõnelejaskond jääb tuhande kuni saja inimese vahemikku ja äh, on selge, et äh, üsna peatselt äh, teatud hulk nendest keeltest, tegelikult väga paljud nendest keeltest satuvad ohku, ohtu. võib-olla juba keskpikas perspektiivis, aga kindlasti pikemas perspektiivis hinnatakse, et kuskil viiskümmend kuni üheksakümmend protsenti nendest keeltest ja siin ka arvamused erinevad, on võib-olla juba kadunud enne selle sajandi lõppu ja äh, lisaks neile küllaltki hoiatavatele äh, näidetele võib-olla peaks vaatama ka selle keelelise vähe, keelte mitmekesisuse vähenemise põhjusi. etnoloogide arvates on keelelise mitmekesisuse vähenemise põhjused äh, seotud inimühiskonna poliitilise, sotsiaalse ja majandusliku korralduse erinevate vormidega Äh, ne-, neid korralduse vorme iseloomustavad sellised nähtused nagu ratsionaliseerumine, kontsentreerumine, normeerumine, äh, äh, normide paikapanemine, standardiseerimine ja kõige selle tulemuseks ähm, on poliitiline tsentraliseerumine Äh, kujunevad mitmesugused valitsustevahelised ja mitmepoolsed struktuurid, ähm, majandus üleilmastub, toimub linnastumine, e, inime, inimesed koonduvad linnadesse ja loomulikult need protsessid, mida ma äh, kõnelesin, e, e, tihtipeale alluvad erinevatele jõudude tasakaaludele ja sellise jõudude tasakaalu tulemusena eh, ja need tasakaalud võivad olla eh, näiteks kultuurilised eh, ja selle tulemusena lõpuks vähenebki keeleline mitmekesisus. teatud arv keeli lihtsalt tõrjutakse kõrvale. Nendes enam ennast ei välja, väljendata ning need keeled siis kas kaovad või nad lihtsalt tõrjutakse kõrvale Äh, tänapäeval on ainult kaheksa keelt, mida äh, tõesti kõnelevad väga paljud inimesed, nende keelte kõnelejaid on üle saja miljoni. Hiina keel, inglise keel, malai, hispaania, portugali, araabia, prantsuse ja hindi keel äh, osad nendest keeltest ähm, on sellised, mille kõnelejaskond on suhteliselt lokaliseerunud Äh, nad on äh, seotud mingi konkreetse riigiga, äh, samas kui teised nendest keeltest on sellised, mida kõneldakse paljudes riikides, paljudel mandritel ning ähm, nende keel, need, need kaheksat keelt võib siis jagada nende leviku alusel kolme rühma. Hiina keel, malai keel ja hindi keel on nõndanimetatud supertsentraalsed ent lokaliseerunud keeled, hispaania keel, portugali keel, araabia ja prantsuse keel on samuti supertsentraalsed keeled, aga nende, nemad on rohkem levinud, äh, siin mainiti juba äh, kolo-, asumaade poliitikat ja inglise keel siis on keel, äh, mida võiks nimetada siis hüpertsentraalseks keeles kolo-, kolonialismiga seoses on see keel levinud üle kogu maailma, aga Äh, see on tõesti keel, äh, mida, mida kõneldakse äh, peaaegu kogu maailmas, ta on, ta on väi-, keel, mis on väljunud ühe, üheks kultuuri kontekstist, seda keelt ei kõnelda äh, mitte ainult konkreetsetes institutsioonides, härra Martines juba siin rääkis, kuidas see keel ennast mõnedes Euroopa institutsioonides peale surub äh, aga see nähtus ei ole sugugi omane ainult Euroopa Liidule, seda võib näha ka mujal. Äh, äh, see keel on äh, hakanud domineerima ka täi-, teatud eluvaldkondades ja nendest valdkondadest praktiliselt kõik teised keeled välja tõrjunud. ja näib niimoodi, et selline sotsiaalse edenemine on täiesti loomulik protsess, mille abil kõik inimesed ühiskonnaredelil tõusevad ja oma kogukonna raames tõusevad, soodustab Äh, siis äh, teatud äh, keelte õppimist ja kasutamist ja just nimelt nende super- ja hüpertsentraalsete keelte õppimist ja kasutamist. loomulikult me võime siin kõrvale jätta need sellised poliitiliselt korrektsed väljenduse avaldused või loosungid, et tuleb edendada keelelist mitmekesisust. selline on see olukord, mis on välja, tänaseks välja kujunenud, nimelt on hakanud siis kaduma keeleline mitmekesisus keeled kas siis lihtsalt kaovad või need, nende keelte kasutusvaldkond väheneb ning, äh, või siis nende keelte funktsionaalne kasutusvaldkond lihtsalt äh, tõmbub koomale ja teatud äh, inimtegevuse valdkondades neid keeli enam ei saa kasutada, nad tõrjutakse kõrvale ja äh, neid ase-, nad asenduvad siis supertsentraalsete keeltega Äh, selline asjade seis loomulikult äh, sunnib siis nende vähem kõneldud keelte kasutajaid äh, neid keeli vähem kasutama just nimelt sellepärast, et on eluvaldkondi, kus neid ei saa kasutama, kasutada ja tulemuseks on ka see, et neid keeli enam ei anta edasi, neid ei õpetata oma lastele. ning samamoodi selline asjade käik siis äh, sunnib nende keelte kõnelejaid, nende väikeste keelte kõnelejaid siis äh, väljenduma põhiliselt just nimelt nendes supertsentraalsetes või hüpertsentraalsetes keeltes. nagu härra Martines siin juba ütles, nad kõnelevad keelt, äh, Ähm, mida äh, nende kaasmaalased, suur osa nende kaasmaalastest tegelikult ei mõista ja seda vaatamata sellele, kui palju haridussektoris ei tehta jõupingutusi nende keelte õpetamiseks. Äh, äh, juba aastaid, aastakümneid on üritatud mitmekeelsust edendada, aga Neid, neid selliseid ette, jõupingutusi on toetanud väga paljud institutsioonid, näiteks Euroopa Liidu omad. Äh, liikmesriikidele on tehtud soovitusi, kuidas mitmekesisust äh, edendada, aga vaatamata kõigile nendele programmidele äh, ei ole asjad siiski kuigi kaugele jõudnud. samuti tuleks Äh, arvestada sellega, äh, et on teatud hulk riike, kes on vähem soodsas olukorras kui Euroopa Liit ning äh, nendes riikides on mitmekeelsus, mitmekeelne haridus lausa luksus see on liiga kallis ja seetõttu sellele võib-olla isegi ei mõelda. ning siin me oleme praegu koos haris, haridusvaldkondade esindajad. kui me Äh, kohtume näiteks haridusvaldkondade esindajatega arengumaadest, siis nemad ütlevad jah, mitmekeelsust esindada ja arendada on väga kõr-, äh, väga kerge põhjapoolsemates riikides, arenenud riikides, aga meil ainuke võimalus, kuidas me seda saame teha, on äh, see, kui õpilased ise, ise maksaksid. aga ja pealegi on meil õpilasi liiga palju ja me ei saa lihtsalt korralikult keeleõppele keskenduda Ähm, ja tihtipeale tegelikult ähm, äh, on tegemist riikidega, kus juba niikuinii kõneldakse paljusid keeli. üks asi, mis on igatahes kindel, on see, et selline asjade seis äh, toob kaasa keelelise mitmekesisuse vähenemise, teatud äh, hulk keeli kaotavad oma funktsionaalsuse ning eelkõige toob see kaasa ka teatud sotsiaalpoliitilise kahestumise tekib selline demokraatlik äh, kuristik, kus ühel pool on eliit, kes suudab kõnelda neid supertsentraalseid ja hüpertsentraalseid keeli ning siis ülejäänud rahvas. ning nagu ütles härra Martines, me kõik siin ja isegi eriti just teie, kes te vastutate hariduse korraldamise eest. meil kõigil on väga-väga suur demokraatlik vastutus. ja loomulikult on selline vastutus ka äh, parlamendil ja Euroopa Komisjonil. aga tõepoolest me äh, kõik teame, kui raske on äh, Euroopa Liidul suhelda rahvaga ning härra Martines ähm, kõneles äh, siin äh, sellest äh, kriisist, millest on väga raske jasu, jagu saada. Euroopa Liidu kuvand on muutumas järjest kehvemaks, vaatamata kõigile sammudele, mida astutakse ning kujutage ette, Äh, milline oleks veel inimeste ettekujutus meist, kui nad ei saa aru, mida Euroopa Liidus öeldakse? loomulikult äh, tekitab see neis frustratsiooni, tegemist on äh, selliste inimeste frustratsiooniga, kes ei mõista ning kes loomulikult suhtuvad seetõttu asjadesse negatiivselt. ning väga raske on äh, Äh, mõelda positiivselt millestki, millest ei saada aru, mida ei mõisteta. see kehtib Euroopa Liidu kohta, aga see kehtib ka teiste institutsioonide kohta, teiste valdkondade kohta äh, mis ei ole otseselt seotud Euroopa ülesehitamisega ja kus inimesed lihtsalt ei saa aruteludes osaleda niisiis äh, meil on tekkinud selline Äh, olukord, kus ühel pool meil on äh, ühiskonna eliit, äh, kes kasutavad sellist bürokraatlikku keelt, ametlikku keelt ne,, ne, nendest on kujunenud omamoodi oligarhia ning arutelud, on arutelud, mis toimuvad keeltes, mille nad on omandanud, see võib olla supertsentraalne keel, hüpertsentraalne keel aga lõppkokkuvõttes elavad need inimesed äh, ühes mullis äh, ja neile tundub, et kui langetatakse äh, see või, või teine otsus, siis on ju täiesti normaalne ja nad ei saa, nad ei mõista, et inimesed ei saa sellest otsusest aru. ning teiselt poolt siis ongi need inimesed, kes ei saa aru, mis toimub. ja neile tundub, et neid tõrjutakse kõrvale Äh, tihtipeale nad, need, kes neid kõrjale tõrjuvad, on nende enda saadikud, nende poolt valitud, kes äh, istuvad siis äh, nendes organites, noh näiteks, näiteks siin Euroopa Parlamendis, aga võib-olla võib ka tegu olla inimestega, kes näiteks istuvad ülikool, ülikoolides, äriringkondades, iga, kõikjal kus äh, kõneldakse sellist bürokraatlikku keelt, millest inimesed aru ei saa. niisiis, selline olukord äh, on seatud äh, ühiskonna silmitsi väljakutsega. me oleme sattunud sellise veidra dualistliku dialektika olukorda Eh, ühelt poolt on just nimelt see ühiskonnaelu korraldus eh, selline, mis ühelt poolt siis meie ühiskonda rikastab, aga teiselt poolt ka vaesemaks muudab, eh, näiteks keelelise mitmekesisuse valdkonnast ja lõppkokkuvõttes võib-olla ka demokraatia aspektist teatud protsesside ratsionaliseerimine tekitab olukorra, Äh, kus äh, teatud keeled domineerivad ja välistavad teisi äh, selline ühtlustamine ja standardiseerimine, mis ühelt poolt inimesi lähendab, teiselt poolt aga tõrjub neid kõrvale ja tekitab identiteedikriisi ning äh, selline äh, identiteedikriis on kaht-, äh, kahtlemata seotud inimeste frustratsiooniga, hirmuga, sellega, nad, neile tunneb, tundub, et neist ei saada aru. ning seistes sellises, silmitsi sellise olukorraga, on sellised organisatsioonid nagu Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon, teatud riigid üritanud ellu viia keelepoliitikat, mille eesmärk on siis äh, Eh, keele staatust reglementeerida. see puudutab samuti ka keelt ennast, eh, üritatakse keelt ennast reformida. samuti puudutab see poliitika suulise ja kirjaliku tõlkesüsteemide loomist Äh, keeleõpet äh, läbi koolide, haridusasutuste ning äh, see poliitika puudutab siis ka uute tehniliste vahendite kasutusele võtmist keeleõppes, mis võimaldaksid siis võib-olla mitte asendada tõlke ja tõlkijaid, vaid võib-olla lihtsalt neid aidata tulevikus. ja siinkohal mm, Euroopa Parlamendis ja üldisemalt Euroopa Liidus Eh, on tehtud eh, väga suurepärane valik eh, ning nagu ütles härra Martines, see valik ei olnud sugugi juhuslik, selle valiku taga oli poliitiline tahe. nimelt valiti siin Euroopa Liidus täielik tõlkerežiim. iga inimese emakeel on teistele tõlke läbi arusaadav ning äh, seetõttu on igalühel nagu äh, võimalus ennast väljendada oma emakeeles, nagu tegi näiteks härra Martines ja, ja see, ja see, mida inimene emakeeles öel-, öel, ütleb, tõlgitakse teistesse keeltesse. ja teevad seda tõlgid, kes äh, loomulikult annavad edasi siis sõnumeid, nad on kultuuridevaheliseks, loovad kultuuridevahelise silla ja see silla metafoor ja akvaariumi metafoor samuti on võib-olla äh, väga, väga hea metafoor, sellepärast et siin akvaariumites istuvad suurepärased kalad, kes suudavad kultuuride vahel ujuda eh,, anda väga usaldusväärset sõnumit edasi. loomulikult äh, see mitmekeelsuse edendamise protsess on väga oluline ning kuna minu sõnavõtt hakkab juba lähenema lõpule, siis ma olen kindel, et te olete selles kõik juba veendunud. väga oluline on edendada mitmekeelsust, õpetada neid keeli, sest et eh, mida rohkem me keeli õpetame, eh, seda rohkem muutub ka inimene ise me vabaneme sellisest äh, sellistest halbadest kuvanditest, tihtipeale arvatakse, et, et muutumine, äh, teiseks muutumine on halb aga see tegelikult ei ole nii. me oleme tegelikult, elame maailmas, kus me vajame sallivust. meil ei ole vaja teisi umbusaldada, me peame suhtuma nendesse uudishimuga ning just äh, nimelt äh, tänu keeltele, tänu võimele kõnelda mitmeid keeli, on meil võimalik äh, oma äh, meeli avald-, meelelaadi avardada, meil on võimalus äh, äh näha asju teiste rahvaste pilguga. ning äh, Äh, kui me näeme asju läbi oma kitsa prisma, siis meie arusaamine asjadest on äh, väga, väga kehv. iga keel äh, pakub meile uue vaatenurga maailmas toimuvale, sellele, kuidas maailm toimib ning on täiesti selge, et see on viis, kuidas me saame iseendid muuta. ning selle muutuse aluseks on keel, mida rohkem me keeli kõneleme, mida rohkem me keeli õpime, seda rohkem äh, oleme me suutelised ka teisi mõistma. ning lõpetaksin äh, pisut äh, realistlikul toonil. ma kõnelesin keelelise mitmekesisuse vähenemisest see vähenemine on tegelikkuses toimumas ning eh, hiljutised aruanded ka Euroopa Liidus toimuva kohta, ma räägin näiteks eh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta Eurobaromeetri uuringutest, et vaatamata sellele, mida on tehtud mitmekeelsuse ja paljukeelsuse eh, edendamiseks, on ometigi keelte oskus vähenenud. ning valitseb selline keeleline ebakindlus inim-, inimesed mitte üksnes ei kõnelda vähem, ei kõnele vähem keeli, vaid nad suudavad ennast ka nendes keeltes üha kehvemini väljendada ning võib-olla ainult äh, üks keel, mida kõneldakse tõesti võib-olla suhteliselt hästi, on see hüpertsentraalne keel ning äh, mina, kes ma olen väga palju äh, reisinud, tean seda väga hästi ma arvan, et on väga oluline veenda inimesi ja, ja üliõpilasi, kes on meie tulevik, veenda neid õppima uusi keeli. väga palju on vaja ära teha selleks, et veenda inimesi mõistmaks ja mõi-, veenmaks ka eliiti mõistmaks, et tuleb usaldada tõlke võib-olla rohkem kui iseendid, tuleb äh, austada rahvast, kes nad on siia vali-, valinud ja seetõttu tuleb kõnelda oma emakeelt, seda keelt, milles nad suudavad ennast kõige paremini väljendada, väljendada ennast paremini kui teistes keeltes ning jätta professionaalide, tõlkide ülesandeks eh, selle, selle sõnumi vahendamine teistesse keeltesse, teistesse kultuuridesse Äh, tõlk, sest tõlkimine läheb tegelikult palju kaugemale kui sõnade teise keelde ümberpanemisse, tegemist on ka mõtete teise kultuuri ümberpanemisega. ning äh, võib-olla tulevikus jah, uued tehno-, uued tehnilised vahendid saavad sellesse protsessi anda olulise panuse ja seega ma loodan, et see töö, mida me siin teeme, lähebki nende suurte traditsioonide vaimus, millele on aluse pannud Euroopa Liit ja see parlament. suur aitäh! Merci, monsieur Lopez ähm.... suur tänu, härra Lopez. nüüd äh, annaksin sõna teile, kui äh, teil küsimusi oleks härra Lopesile. minul endal on, see puudutab Euroopa institutsioonide suhtumist mitmekeelsusesse, Euroopa Parlament jah, peab sellest põhimõttest äh, kiivalt kinni, kakskümmend kolm Euroopa Liidu ametniku keelt on siin pidevalt kasutusel, äh, kõneleja väidab, et praegu ainult üheksa keelt on äh, kasutamisel, jaa, te ei näinud teist korrust kahjuks. tõesti, kaks korrust tõlke ja veel üks akvaarium, mis jäi kahe silma vahele, aga Äh, Euroopa Komisjon on piiranud äh, töökeeli. Teie ütlesite, et mitmekeelsuses taga ähm, järeleandmiste tegemine viib selleni, et äh, inimesed saavad institutsioonist vähem aru. kas te arvate, et ähm, Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament on lähenenud sellele asjale erinevalt? kas äh, Euroopa Parlament äh, ei ole mitte lähemal seega siis äh, kodanikule ja seega see usaldamatuse kriis, mida kodanik tunneb ja on pigem suunatud Euroopa Komisjoni vastu? ma vastaksin niimoodi, et Euroopa Parlament juba oma loomuselt oma suhetes kodanikega on pööranud väga palju tähelepanu Euroopa Äh, mitmekeelsusele. sellepärast, et kui äh, saadik äh, peaks sundkorras rääkima mõnda muud keelt kui oma emakeelt, siis saadiku töö läheks väga raskeks. ja see oleks väga murettekitav, nii et Euroopa Parlament mitte ainult ei pööra asjale tähelepanu, vaid Euroopa Parlament ka valvab seda asja väga valvsalt Euroopa Parlament on väga palju tähelepanu pööranud mitmekeelsusele ja tõstnud selle väga oluliseks teemaks ja minu meelest on tegemist eeskujuliku institutsiooniga, vähemalt sellest vaatevinklist. Euroopa Komisjon aga tegutseb hoopis teistsuguses kontekstis. Euroopa Komisjon oma loomuselt äh, ei ole debattide pidamise koht. Nemad tegelevad tehniliste aruteludega Eh, nii-öelda demokraatia praktilise poolega. Nemad on seadusandluse algatajad ja need, eh, kes tegutsevad eh, Euroopa ülesehitamisega, tegelikult mind alati üllatavad, sellepärast et see on tegelikult pidev võidujooks, väga kiiresti tehakse asju, võib-olla kodanikule tundub, et asi liigub väga aeglaselt, aga tegelikult väga-väga kiiresti. ja Euroopa Komisjoni äh, jaoks võib-olla raske ongi see, et eh, jah, tuleb tegutseda kiiresti, reageerida koheselt sellele, mis eh, maailmas toimub, aga tuleb eh, siiski asju teha täpselt ja korralikult. Euroopa Komisjoni töö on väga raske ja võib-olla ja te tegelikult lisaks sellele tuleb siis tegutseda ka veel nendes keeltes, kus kõnelejad äh, ei oskagi võib-olla keelt, mida nad räägivad väga hästi, ma oleks võinud täna teie ees siin rääkida kas saksa keeles või inglise keeles, aga ma valisin siiski on oma emakeele ja tegin selle väga teadlikult, selle valiku. Euroopa Komisjon aga tegelikult on tõesti äh, selle probleemi ees, ja uuringud on näidanud seda, et, et teinekord on nende töö väga raske just sellepärast, et inimesed oma emakeelt rääkida ei taha ja seal mitmekeelsus tõesti jah, väheneb praegu. mina kuulun ka mitmepoolsesse organisatsiooni, Frankofoonia rahvusvaheline organisatsioon, kus on sada seitseteist liikmesriiki. me ei saa pidevalt palli lükata institutsioonide väljaku poolele ega Euroopa institutsioonid eh, ei eksisteeri omaenese tahtes, see oli liikmesriikide tahe. ja nendel eh, liikmesriikidel on esindajad, kes toovad siia kaasa oma identiteedi, tulles tööle rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, ega nad ei jäta siis oma rahvusidentiteeti eh, maha siin turvaväravate ees ja me kõik oleme oma äh, rahvusliku identiteedi kandjad, panustame sellesse mit-, kultuurilisse ja keelelisse mitmekesisusse ja kanname sellega teatavat vastutust. oleme kogemuste ja teadmiste edasiandjad ja meie kohustus on ilmselt äh, tudengeid äh, ja üliõpilasi äh, panna mõtlema sellele, mida tähendab mitmekeelsus peab olema äh, arusaadav kõigile, et äh, nad on ühe kultuurilise ja keelelise pärandi kandjad, mitte ainult vähemuskeelde kandjad ei peaks sellele tähelepanu pöörama. me näeme teinekord väga oportunistlikult lähenemist keelele äh, ja ma ka arvan, et see on väga kahetsusväärne ja institutsioonide kohustus võib-olla ei ole seda Mm, äh, valvata, Euroopa Komisjon ei saa panna iga oma ametniku kandma seda vastutust, iga ametnik peab tundma ise seda vastutust. Äh, suur tänu, ma avan nüüd arutelu, kas keegi saalis sooviks sõna, härra Benetti? Marko Benedetti, äh, tõlketeenistuse peadirektor Euroopa Komisjoni juures. lubage mul sekkuda selles punktis praegu siin ma olen nõus äh, sellega, mida ütles härra Lopez, ainult üks asi äh, äh, tekitab minust vasturääkivust. ma ei arva, et meie tõlgid ei suuda igapäevaselt toime tulla nende raskustega, mis meil komisjonis tekivad kõnelejatega. tõsi see on, et äh, Euroopa Komisjonis on väga palju äh, kohtumisi, nad on väga tihedad ja meil on äh, terves maailmas ju väga tõsine puudujääk tõlkidest tähendab seda, et me ei saa kõiki kohtumisi pidada äh, täisrežiimil. samas aga see teenistus, mida mul on au juhtida, pakub oma teenust ka ülemkogudel ja kõik Euroopa Liidu ministrite nõukogu kohtumised toimuvad kõikides ametlikes keeltes see on ju osa sellest samast demokraatlikust äh, debatist, millest siin räägiti ja esindatus ju täpselt samamoodi nagu rahvasaadikute puhul. nii et võib-olla tõesti on tõsi see, et Euroopa Komisjon ei tööta nii mitmes keeles, ei ole nii mitmekeelne äh, kui Euroopa Parlamendis äh, on siiski nii, et Euroopa Komisjoni äh, tõlketeenistus täpselt samamoodi äh, peab äh, mitmekeelsuse kvaliteeti väga tähtsaks ja koostööd ülikooliga samamoodi. nii et ka meie jaoks on mitmekeelsus prioriteet, aitäh! suur tänu, härra peadirektor, selle täpsustuse eest. kas on veel sõnasoovijaid saalist? kui ei, siis äh võib-olla lõpetame selle ümarlaua, nagu ma aru saan, me oleme juba päevakorrast maha jäänud. jah, suur tänu, härra Kaela ja Lopes nende huvitavate sõnade eest. enne kui te väljute siit ruumist, tõesti kohvipaus on ette nähtud nagu lubatud, aga pärast kohvipausi tasub tagasi tulla pool viis, jätkame me järgmise tähtsa teema, aga ülikoolide jaoks räägime rahastamisvahenditest äh, mobiilsusprogrammide jaoks, nii et tõesti tasub tagasi tulla. teeme väikese pausi ja väikese nõndanimetatud perefoto, seda ei tehta mitte ainult ülemkogul, vaid äh, ka siin, kes soovib äh, wifi koodi, pöördub wifi laua poole siin väljas ja ülikooli toetuste saajad, neile ütlen, et meie abiline Orlando istub ka siin väljas, nii et tema poole võite pöörduda praktiliste küsimustega. nii et äh, ilusat kohvipausi ja suur tänu kõigile! Like welcome... kolleegid, ma nüüd tervitaksin teid äh, tagasi saalis ja läheme siis järgmise vooru juurde, räägime Erasmus Munduse programmist, mobiilsusest ja magistrikursustest. kui lubate, lähen üle türgi keelele, ütleb kõneleja ja minu kolleegid äh, siis äh, vahendavad minu sõnu edasi teistesse keeltesse. tere tulemast siis meie teise aruteluvooru ja nagu te teate, räägime siis nüüd Erasmus Munduse programmist. see vahetusprogramm on väga oluline Euroopa ülikoolide jaoks. tegemist on ühtsete kursustega, mis on tähtsad paljudele ülikoolidele ja selle rahaline aspekt äh, ennekõike ja muidugi äh, praegusel ajal on rahaküsimused igal juhul väga tähtsad. Erasmus, äh, nagu ka teised programmid, äh, on ka rahalises mõttes ähm, ülikoolidele väga tähtsad ja seepärast mul on väga hea meel, et Euroopa Parlament täna oma seminaril ühe osa sellele programmile tahtis ähm, pühendada ma tutvustaksin nüüd meie paneeli liikmeid. kõigepealt härra Vito Borelli, kes Euroopa Komisjonis vastutab Erasmus Munduse programmi eest, seega meie jaoks väga tähtis mees. tema on see, kes üritab Erasmus Mundusega seonduvaid probleeme komisjoni tasandil lahendada ja annaksingi siis sõna üle kohe härra Borellile programmi tutvustuseks. suur tänu! suur tänu Euroopa Parlamendi kolleegidele küllakutse eest rääkida täna siin teie ees Erasmus Munduse programmist. ausalt öeldes tunnen teatavat aukartust, võttes nüüd äh, sõna pärast äh, poliitiliselt äh, nii äh, kindlameelseid äh, kõnesid ja tunnen ennast natukene ka süüdi, ma olen nimelt äh, otsustanud täna rääkida inglise keeles, kuigi emakeelena räägin itaalia keelt, aga kuivõrd ma esindan Euroopa Komisjoni, millele on siin täna viidatud mitu korda kui institutsioonile, mis ei ole väga mitmekeelsuse sõbralik just, vabandab see mind võib-olla. tõesti, tuleb kahjuks tunnus, tunnistada, et enamus meie ähm, kohtumistest toimub meie vähestes äh, töökeeltes, äh, kui mitte ühes äh, töökeeles, ei hakka nimetama, mis keel see on. nii et ma vabandan, et ma räägin inglise keeles, aga see on keel, mida me kasutame igapäevaselt, kui räägime ülikoolide vahelisest koostööst, tudengite ja akadeemikute mobiilsusest tuleb ka nentida, et arvestades äh, tänase kohtumise pealkirja nimelt äh, mitmekeelsus üleilmastuvas maailmas ja uued tehnoloogilised vahendid, äh, ei tule kohe sellega seoses meelde Erasmus Munduse programm, aga ma arvan, et see seos tegelikult on olemas, see seos on väga tugev ja väga sügav. muuseas, vaatamata sagedasele kriitikale, mida Euroopa äh, kõrgharidus ähm, tihti peab välja kannatama. tõsiasi, et kritiseeritakse seda, et äh, õpetatakse järjest rohkem ja rohkem inglise keeles, äh, on Erasmus Munduse programm algusest peale toetanud mitmekeelsuse põhimõtet ning äh, rahvuskeelte kasutamist, kui mitte just õppetööks, siis vähemalt äh, osana, kohustusliku osana ainekavadest, mida pakutakse siis Erasmus Munduse programmis toetust saavate programmide puhul. kui me nüüd räägime Munduse doktoriõppe ja magistriõppe programmidest, siis tuleb kahjuks tunnistada, et keelevaldkonnas on meil programme vähem peamine põhjus on see, millega te ilmselt enamuses olete kursis, et äh, traditsiooniliselt haridusalane koostöö rahvusvahelisel tasandil on olnud tugevam sellistes valdkondades nagu äh, äh, sotsiaalteadused, loodusteadused ning väga väike osa meie programmidest on humanitaarvaldkonna programmid. ja sellest väiksest äh, osast äh, veelgi väiksem osa keskendub keeleprogrammidele tõsi on see, et kui ühine programm luuakse magistri- või doktoriõppe tasandil, siis eh, jah, võib-olla keeleõpe ei tule esimesena pähe eh, erinevate ülikoolide vahelise koostöövõimalusena, kuid see muidugi ei välista võimalust üheskoos välja arendada erinevate riikide vahel nii magistri- kui doktoriõppekavasid ka mitmekeelsuse valdkonnas see oleks ju vahendiks sotsiaalseks arenguks äh, ja on oluline regionaal- ja vähemuskeelte jaoks äh, ja ka loomulikult äh, tehnoloogiate väljatöötamiseks, keeleõppeks ja ka tõlkeoskuse õpetamiseks selle sissejuhatuse tegin ma selleks, et natukene anda tausta minu tänasele esitlusele keskendub see peaasjalikult Erasmus Munduse programmile praegusel kujul. aga enne, kui ma lähen selle juurde, et räägin sellest, mida me teeme praegu, tuletaksin lühidalt meelde meie äh, programmide poliitilised eesmärgid, mis on põhimõtteliselt needsamad, äh, mis nad olid siis, kui kahe tuhande neljandal aastal Erasmus Mundus programm loodi seega kaheksa aastat on see programm kestnud ja eesmärgid on jäänud samaks. osalt on siis eesmärgiks äh, tõsta Euroopa kõrghariduse kvaliteeti läbi rahvusvahelise koostöö. teeme seda peaasjalikult läbi ühtsete programmide arend-, väljatöötamise ja rakendamise. Äh, need arendab välja Euroopa ülikoolide konsortsium, ja võimalus on kaasata ka partnereid väljaspoolt Euroopa Liitu. teiseks on minu meelest Erasmus Munduse eesmärgiks ka äh, inimressursi äh, arengut toetada. muidugi kriisioludes on äh, see järjest olulisem, töökohtasid on vähe ja me tahame, et kõrghariduse kvaliteet võimaldaks tudengitel ja noortel inimestel leida rohkem võimalusi oma karjääri edendamiseks. nüüd edasi üks veidi poliitilisem eesmärk, nimelt dialoogi ja teineteise mõistmise toetamine rahvaste ja kultuuride vahel siin on väga oluline ka kindlasti keeleõpe ja keelte kasutamine ning kultuuride tutvustamine ja sellist äh, õpet kindlasti meie ülikoolid saavad anda tudengitele. nagu te teate, Erasmus Munduse programm siiski on seotud, äh, suunatud peaasjalikult äh, mitte Euroopast pärit tudengitele tulla õppima Euroopas või vähemalt osa oma õppest siis läbida siin. ja seega on neljas eesmärk Euroopat näidata täppiskeskusena ja õppekeskusena üle terve maailma selleks, et Euroopa oleks äh, läbipaistvam ja ka nähtavam äh, meie konkurentide seast ülejäänud maailmas. lühidalt rääkisin, räägiksin ka meie programmi struktuurist. läbitud on mitu erinevat faasi, kaks tuhat neli kuni kaks tuhat kaheksa esimene faas, teine faas äh, kesta, on siis praegu käimas, kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat kolmteist ja me eeldame, et kahe tuhande neljateistkümnendast aastast äh, saame me ka edasi töötada, aga Eh, uus nimi on antud sellele programmile meie poolt, eh, see on uus raamprogramm, nimelt Erasmus kõigi jaoks. see võtab kokku mitte ainult Erasmus Munduse, vaid ka Euroopa Erasmus programmi, Leonardo da Vinci eh, noorsooprogrammi, spordiprogrammid, nii et tekib uus suur raamprogramm, mis igal juhul kindlasti hõlmab ka neid tegevusi, mida praegu Erasmus Munduse programmi all mm, ette võetakse esimene tegevuste sammas on võib-olla kogu selle programmi aluseks, sellepärast et ta toob kokku eh, siis koostööks eh, Euroopa ja mitte Euroopa ülikoolid ühtseteks eh, magistriprogrammide välja Äh, töötamiseks. see on seotud äh, stipendiumi programmiga, mida pakutakse, nagu ma ütlesin enne, siis peaasjalikult äh, mitte Euroopast tulnud tudengitele ja professoritele selleks, et siis kas õppida või õppetööd teha Euroopa tasandil. aga aastast kaks tuhat üheksa ka Euroopa kodanikele, kuid see ei ole siiski meie peamine sihtgrupp ja seega eurooplastele antud stipendiumite arv on väiksem kui äh, mitte-eurooplastest stipendiumi taotlejatele antud stipendiumid. teiste tegevuste pakett samuti keskendub ülikoolide vahelisele koostööle, kuid eesmärgiks ei ole välja kujundada ühtseid äh, kraadiprogramme, vaid ähm, äh, pakkuda platvormi tudengite vahetuseks. tegemist on seega siis selliste lühikeste vahetusprogrammidega, mitte, mitte siis kraadivahetusprogrammidega. ja, ja kolmas äh, tegevuste pakett, me nimetame neid ähm, edendamise projektideks, need ei ole projektid, mida viivad ellu ülikoolid, vaid ka teised äh, riikliku Äh, haridussüsteemi osad või teised üksused, mis edendavad koostööd rahvusvahelisel tasandil. eesmärgiks on äh, suur, äh, tõsta Euroopa kõrghariduse mainet maailmas, see hõlmab endast konverentse, seminare, uuringuid ja eesmärgiks on siis lahendada kesk, vabandust, kõrghariduse üleilmastumisega kaasnevad probleemid mõned arvud ma tooksin ka selleks, et anda aimu, milline on selle programmi maht. kaheksa aastat on seda programmi siis rakendatud, nagu ütlesin, ja me oleme toetanud umbes sada, saja, sada viitekümmet ühtset magistrikursust, viitekümmet ühtset doktoriõppeprogrammi, viitekümmet partnerlust teiste tegevuste, tegevuspaketi kaks osas ja kuuskümmend kolm, kuuskümmend siis tegevuste paketi kolm osas kui me nüüd äh, vaatame täpsemalt stipendiumeid ja mobiilsust, siis need äh, ühtsed programmid, mille me oleme toonud nii-öelda äh, esimese tegevuste paketi alla, siis me oleme andnud toetust üle viieteistkümnele tuhandele tudengile ja doktoriõppe, õppes osalejale ja üle kahe tuhandele õpetajale teises tegevuste paketis üle kahekümne viie tuhande tudengile, kahekümne viiele tuhandele tudengile, põhjuseks on see, et need äh, programmid on lühemad. ja äh, programmi lõpuks aastaks kaks tuhat kolmteist loodame siis, et oleme toetust andnud kokku viiekümnele tuhandele äh, stipendiaadile lihtsalt nüüd ülevaade, millised on kõige aktiivsemad koostööpartnerid, number üks tudengite seas on India mis puudutab ülikoolide vahelist koostööd Euroopa ülikoolidega, siis on Ühendriigid meie esimene partner, ähm, Hiina hoiab teist kohta mõlemal, ähm, mõlemas tabelis ja siis äh, lisaks sellele ka äh, nii-öelda BRIC riikide ehk siis äh, Brasiilia, Venemaa, India ja Hiina rolli, osa on väga, roll on väga suur nendest riikidest äh, tuleb äh, kõige rohkem taotlusi, äh, kuid kõige rohkem välja valitud tudengeid mitte. see sõltub otseselt Et, Etioopiast muuseas tuleb neid taotlusi vist kõige rohkem. see on suhteliselt üllatav, et nii palju taotlejaid Etioopiast tuleb. ja lõpetuseks veel paar slaidi kus ma räägiksin ka meie lisategevustest, mida me teeme Euroopas Munduse äh, alt. ja tahaksin näidata ka, kui huvitatud me oleme selle programmi jätkumisest. Erasmus Munduse klustrid, see on algatus, mis käivitati eelmisel aastal selleks, et ära kasutada sünergiaid Erasmus Munduse programmi lõikes ja välja äh, Äh, töötada parimad tavad, me oleme välja toonud äh, viis valdkonda, kus äh, praeguste programmide tulemused on kõige paremad, jätkusuutlikkus, ähm, tööhõive, tunnustus, regionaalsed Aasia programmid, ehk teisisõnu siis programmid, mis keskendusid Aasia riikidega koostööle ja üks temaatiline kluster puudutab see siis kliimamuutuseid ma olen ära toonud äh, kõikidel slaididel ka detailsemat infot sisaldava veebilehekülje. MQA, äh, see on nüüd viimasel paaril aastal kasutatud kasutusel olev analüüsisüsteem, me ka, hindame sellega meie ühtsete programmide kvaliteeti, selle põhjal on kujundatud kvaliteedi käsiraamat, mis annab siis suuniseid aktiivselt programmis osalejatele. lisaks sellele on veebilehekülg, kus ülikoolid saavad oma tulemusi mõõta teatud kriteeriumite vastu, mis on vastu võetud Erasmus Munduse programmis. Euroopa äh, Study in Europe, äh, õpi Euroopas on veel üks meie programmidest suunatud äh, nendele tudengitele, kes sooviksid õppida Euroopa riikides. tegemist on portaaliga lisainfo andmiseks. üsna tihti on see suunatud suunab see tudengid edasi siseriiklikele veebilehekülgedele, kus nad saavad infot mitte ainult Euroopa Liidu programmide kohta, nagu seda on Euro-, Erasmus Mundus, aga ka siseriiklikele õppepakkumistele. ja nüüd meie võib-olla kõige edukam programm äh, Erasmus Munduse tudengite ja vilistlaste äh, assotsiatsioon, äh, see on äärmiselt oluline Euroopa Komisjoni jaoks, et meie algatusi nii-öelda promoda maailmas. praegu on kaasatud siia assotsiatsiooni seitse tuhat tudengit ja vilistlast ning nemad on tõesti meie kõige veenvamad saadikud maailmas ning äh, neid inimesi on siis meiega liitunud igalt poolt maailmast. ja see on väga positiivne, et, et tõesti meie üks eesmärk, et need, kes on Euroopas õppimas käinud, lähevad koju tagasi ja nii-öelda promovad Euroopat. aga lisainfot äh, siis selle programmi ja selle rakendamise kohta leiate nendelt veebilehekülgedelt. suur tänu tähelepanu eest, äh, olen valmis muidugi vastama teie küsimustele, kui neid peaks juhtuma olema, aitäh! suur tänu, härra Borrelli. kui teil on nüüd küsimusi, siis äh, ärge neid ära unustage, sellepärast et kõigepealt anname sõna ülejäänud paneeli osalistele ja siis äh, saate võimaluse need küsimused ära küsida. annaksin sõna proua Belen Bernaldute Cuirosele järgmisena äh,. ma tunnen teda juba pikki aastaid. nimelt äh, Ehm, me osalesime koos Jean Monnet konkursil ja temaga ma olen palju oma elus vahetanud kirju ja, ja e-kirju. tema äh, esindab Euroopa Komisjoni ja annaksingi kohe sõna talle üle, palun. Äh, suur tänu. aitäh, äh, mul on väga hea meel sinuga siin jälle kohtuda ja nüüd äh, äh, äh, läheksin oma ettekande juurde, mille ma olen ette valmistanud nii inglise kui ka prantsuse keeles, sellepärast et ma töötan samuti Euroopa Komisjonis, aga tegelikult kavatsen ma kõnelda hispaania keeles äh,, kuigi terminoloogia, mida ma kasutan, on tihtipeale inglise-prantsuse keelne Äh, ja miks ma seda teen? ma teen seda sellepärast, et äh, kui ma kuulasin ära härra Martinese sõnavõtu, siis pärast seda ma lihtsalt ei saa enam midagi muud teha, kui kõnelda oma emakeeles. Äh, niisiis austusavalduseks härra Martinesile ja, ja näitamaks, et ma olen tema sõnumit kuulda võtnud, kavatsen ma kõnelda oma emakeeles. praegu on tõesti ju Euroopa Liidu jaoks väga raske aeg. niisiis, ma kavatsen teile kõnelda rahastamisvõimalustest kuidas äh, me siis äh, keeleõppe eest maksame meie kultuuri ja hariduse peadirektoraadis? antud hetkel teeme me seda äh, läbi mitmeaastaste programmide, praegune on aastateks kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, tegemist on siis elukestva õppeprogrammiga ja te siit ekraanilt juba ka näete, Äh, milline on siis põhiinfo selle programmi kohta, kuidas te seda veebilehelt, veebist üles leiate, ma ei hakka pikalt sellest kõnelema, siit näete ka, kuidas programm on struktureeritud, see on jagatud äh, neljaks programmiks, Comenius on mõeldud üldhariduse jaoks, Erasmus kõrgkoolidele, Leonardo da Vinci kutsehariduse jaoks ja Grundtvig on mõeldud siis täiskasvanu õppeks ning äh, meil on ka sellised kaks horisontaalset programmi, Jean Monnet mis lähtub siis samadest põhimõtetest ning eh, lisaks on siis veel mitmesugused eh, tegevused, eh, mis keskenduvad konkreetsetele keeltele või konkreetsetele tehnilistele vahenditele. pikemalt ma sellest praegu ei kõneleks, aga räägiksin nüüd sellest siis, millised riigid üleüldse saavad meie projektides osaleda, sellepärast et väga paljud nendest riikidest tegelikult on siin täna ka esindatud niisiis, meil on loomulikult kahekümne, kakskümmend seitse Euroopa Liidu mm, liikmesriiki, kes loomulikult saavad nendes programmides osaleda, siis eh, Euroopa Majanduspiirkonna riigid, eh, Liechtenstein, eh, Island, Norra, siis kandidaatriigid, Horvaatia, Türgi, Šveits, endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia ja ka Serbia ma tean, et äh, ka nende riikide esindajad on täna siin. ja siis veel mõned riigid, mis saavad osaleda, näiteks Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina ning Montenegro. ja veel üks äh, üksikasi nende kolme riigi puhul äh, tuleb neil läbida teatud formaalsused, nad peavad allkirjastama vastastikuse mõistmise memorandumi Euroopa Komisjoniga ning kui sellele kirjutatakse alla äh, kuu esimesel kuupäeval, siis on ka neil õigus siis äh, rahalist toetust saada. nüüd äh, siin näide nendest projektidest, mille eest me siis maksame. teine tegevuste pakett puudutab siis just nimelt keeleõpet ja eelarve on meil suhteliselt tagasihoidlik, kümme miljonit eurot ja see summa on siis mõeldud tõesti ainult keeleõppeks nüüd äh, elukestva õppeprogrammi, kogu keeleõppeprogramm on rohkem kui viiskümmend miljonit, aga see, see läheb jagamisele erinevate sektorite vahel ja võib-olla äh, teid huvitab siin just ülikoolide vaheline koostöö. Äh, meil on mitmepoolseteks projektideks üle seitsme miljoni euro, räägin neist hetke pärast ning üle kahe miljoni võrgustikeks ja siis kõrvalmeetmete jaoks on selline väike sümboolne summa mida tuleks silmas pidada, on järgmine. Äh, kui te vaatate äh, seda tabelit siin ekraanil, siis äh, te saate kõik osaleda nendes mitmepoolsetes projektides ning me saame siis maksta aastas kuni kakssada tuhat eurot ning Äh, projekti pikkus võib olla siis äh, kolm aastat, aga ühe projekti eest me üle neljasaja tuhande euro maksta ei saa ning mis puudutab võrgustikke ja kõrvalmeetmeid, siis see piir on sada viiskümmend tuhat eurot aastas. mitmepoolsete projektide puhul nagu ma juba ütlesin, on nende projektide maksimumpikkus kolm aastat, sama puudutab ka võrgustikke Äh, üldiselt on äh, väga raske ju aastaga kõike jooksma panna ning kõrvalmeetmete puhul on kestuseks siis üks aasta. ning äh, minimaalne osalevate riikide hulk on samuti väga oluline mitmepoolsete projektide jaoks vähemalt kolm riiki. üks nendest peab olema Euroopa Liidu liikmesriik. sama põhimõte kehtib ka võrgustike puhul, aga kõrvalmeetmete puhul piisab ainult ühest riigist Äh, äh, need äh, projektid on avatud kõigile ning kui me taotluste vastuvõtmise lõpetame, see on siis ju-, juunis ja tulemused on juba juulis. nüüd, mis puudutab neid mitmepoolseid projekte, ma ei hakka teile ette lugema juba seda, mis siin ekraanil kirjas on, ma lihtsalt lisan siia ühte-teist juurde me kaasame väga paljusid erinevaid inimesi keeltekoolides ning mida need inimesed kõik peavad tegema, nende ülesanne on inimeste teadlikkuse tõstmine keeleõppe valdkonnas. Nad peavad soodustama juurdepääsu keeleõppe võimalustele. tooksin ühe näite. näiteks online keeleõpe, see on väga oluline osa äh, selli-, sellistest projektidest ja ma arvan, et see on ka üks põhjus, miks teie täna olete siia kokku tulnud. meie oleme veendunud, et kui me teame, et Äh, me saame online-õpet kasutada, siis loomulikult me ei kasuta seda äh, kõiki teisi õppevorme välistades, aga kui me teame, et me saame seda võimalust kasutada kõigi keelte puhul, mitte ainult kahekümne kolme ametliku keele puhul, vaid kogu meie mandri vähemuskeelte puhul, kui me saame tõesti võimaldada juurdepääsu nendele keeleõppevahenditele, siis äh, tõesti nende, neid keeli õppivate inimeste arv suureneb ja samuti me saame parandada õppe kvaliteeti ja sellest saavad kasu keeleõppijad igal pool. nii et, et see on väga oluline oluline nende mitmepoolsete projektide puhul, millega, mille läbi me ühendame siis ülikoole ja teisi keele ja kultuuri vallas tegutsejaid. ning kõik need inimesed teevad siis projekti raames koostööd selleks, et parandada keeleõppe metoodikat. kes siis saavad taotleda raha mitmepoolsete projektide jaoks? kõigepealt Äh, osa, osalt öelda, äh, võiks öelda, et kõik saavad seda raha taotleda. muuseumid, meediakanalid, äh, nii et, et tegemist on tõesti projektidega, mis on avatud kõigile. me teame, et kuigi me Euroopa Komisjonis oleme palju vähem mitmekeelsed kui parlamendis, ka meie teame, et on väga oluline tagada kvaliteetset keeleõpet nüüd äh, kõige olulisem asi seoses nende projektidega äh, on prioriteedid Äh, loomulikult on võimalik ähm, äh, välja mõelda projekte, mis vajavad äh, raha, aga nendel projektidel peavad olema õiged prioriteedid ja need peavad olema kooskõlas meie prioriteetidega ning esimeseks selliseks prioriteediks on koostöö haridus, koolitus ja töömaailma vahel. eesmärk on, et keeleoskus parandaks inimeste töösaamise võimalusi. teine väga oluline prioriteet on just oluline Euroopa demokraatia jaoks, nimelt ähm, on äh, see vähem kasutatud Euroopa keelte edendamine ja tugevdamine. ja mida me selle all silmas peame? me peame silmas seda, et väiksemate riikide keeled või regionaalsed keeled leiaksid õppimist ning kolmas väga oluline prioriteet on äh, keeleoskuste omandamise edendamine läbi haridus- ja koolitussüsteemi me üritame äh, kavandada kursusi, õppekavasid, kõike, mis aitab inimesel keeli omandada ja omandada neid kõige paremal viisil. neljandaks prioriteediks on toetus äh, sellisele õppele, mis on kas siis osaliselt või täielikult kakskeelne. Äh, teadusuuringute tulemusena oleme me veendunud, et kakskeelne haridus on kasulik kõigile Äh, väga oluline on see, äh, mida inimestele õpetatakse, see ainekursuste sisu ja ka see keel, millest seda õpetatakse, me saame ju õpetada samaaegselt näiteks keelt ja majandust või ajalugu või ükskõik mida. Äh, sellest on väga palju kasu kõigile siin Euroopa Liidus. ja nüüd läheme edasi siis viienda ja viimase prioriteedi juurde, milleks on äh, Äh, naaberriikide keelte omandamise edendamine. me kõik teame, et inglis, inglise keel on väga oluline keel ja me kõik üritame seda kõnelda, aga kui me tõesti äh, tahame näiteks juurdepääsu naaberriikide turule, siis on väga oluline, kui me saame kõnelda ka, kui me suudame kõnelda nende riikide inimeste emakeelt, oma naabrite emakeelt. just niimoodi saab Euroopa laieneda ning äh, selle, see, seetõttu ongi väga oluline, et me õpiksime oma naabrite keeli. nüüd võrgustikud äh, paljud põhim-, samad põhimõtted äh, kes-, kehtivad, me oleme, me taotleme siin koristusefekti, me üritame seda keeleõpet ning selle läbi edendada ka Euroopa vaimu, Euroopa meelsust niimoodi saame anda praktilise panuse Euroopa äh, haridus- ja koolitussüsteemi kujundamisse. Äh, kes saavad nendes võrgustikes osaleda? Äh, siin on äh, nimekiri isegi võib-olla pikem kui mitmepoolsete projektide puhul, ähm, aga nagu te näete, väga paljudel on võimalus äh, sellistes võrgustikes osaleda, nendel, kes tegulevad kultuuri, tegutsevad kultuuri ja hariduse valdkonnas, aga ka teistel. näiteks kõik teie saate osaleda ja millised on meie prioriteedid võrgustike jaoks, kõigepealt meie esimeseks prioriteediks on äh, Äh, selline asi, mis on meie kõigi jaoks väga oluline, nimelt siis võrdsete võimaluste, ähm, võrdsuse, sotsiaalse kaasatuse ning ähm, sisserändajate integreerimise edendamine. see kõik on väga oluline, kui me kui, kui me tahame näiteks sisserändajaid ühiskonda integreerida, siis on väga oluline, et nad suudavad kõnelda selle riigi keelt, kus nad asuvad aga loomulikult peab neil olema võimalus jätkuvalt edasi kasutada ka oma emakeelt ja õppida oma päritolumaa keelt. niisiis, nagu ma ütlesin, see on väga oluline, kui me tahame maksimaalselt ära kasutada seda rahvuslikku rikkust, mis meil Euroopas on see on äh, samuti väga oluline meie äh, vaimu arendamiseks. väga oluline on, et me neid keeli õpetame, neid keeli edasi arendame. me peame võimaldama inimestele kakskeelset haridust, üks keel, üks keel, milles haridust antakse, on siis vähemuse keel ja teine siis enamuse keel. nüüd teine prioriteet. tegemist on nõndanimetatud Euroopa prioriteediga meie eesmärk on siis Euroopa keelemärgistus. Äh, äh, mõned räägivad ka Euroopa keelemärgist. igatahes me räägime äh, projektidest, mida rakendatakse ellu liikmesriikides. valitakse välja parimad projektid keeleõppeks ning siis tutvustatakse neid projekte ka teistele võib-olla on tegemist selliste projektidega, Äh, mis on suunatud näiteks mitmekeelsele meediale, üks selline projekt on olnud näiteks väga edukas Prantsusmaal. Äh, väga oluline on sellised projektid äh, üles leida ning meil on äh, väga hea meel, et härra Martines, Euroopa Parlamendi asepresident on siin ja siin on ka äh, proua Kosmitu, kes samuti osalesid ka konverentsil, mille me korraldasime nende prioriteetide üles. ja kui me andsime välja ka esimesed auhinnad, andsime välja esimesed Euroopa keelemärgistused erinevatele liikmesriikidele äh, tegemist on tõesti väga kõrge kvaliteedilise ettevõtmisega ning äh, järgmine äh, projektide hindamise voor peaks äh, tõesti kogu Euroopat väga-väga tugevalt mõjutama. Need projektid jõuavad meieni siis läbi meie liikmesriikides asuvate agentuuride, kes on meie kontaktpunktideks ning äh, siin on ka siis veebilehe aadress, kus te saate leida rohkem infot selle kohta. nüüd kolmas prioriteet äh, see prioriteet puudutab siis ka mitmepoolseid projekte, nimelt me tahame toetada siis äh, vähem kasutatavate Euroopa keelte kasutamist ja õpet ning meil tuleb tõesti teha jõupingutusi selleks, et äh, panna inimesi õppima neid keeli, mis nende arvates ei ole niivõrd olulised. Äh, põhimõtteliselt on tegemist regionaalsete keeltega ja selliste keeltega, mis on äh, kadumisohus. meie neljas prioriteet on kas osaliselt või täielikult kakskeelse hariduse, hariduse toetamine me tõesti tahame toetada kakskeelset haridust kuni äh, ülikoolini välja, siis alustades algkoolist ja lõpetades äh, kõrgkoolis. Äh, kakskeelne õpe on väga hea inimese vaimsete omaduste arenguks ning see on loomulikult midagi, mis aitab tagada õpilaste konkurentsivõime tööturul ning äh, viimaks äh, me rahastame ka siis äh, neid kõrvalmeetmeid või kõrvaltegevusi. nagu te nägite, nende tegevuste jaoks on eraldatud suhteliselt väikene summa, põhimõtteliselt on tegemist siis kommunikatsiooni ja teavitusmeetmetega. näiteks me maksame seminaride ja konverentside eest Äh, parimate kogemuste vahetamise, edendamise eest ja nõnda edasi. ja kes äh, siis äh, siin saavad meilt abi taotleda, see nimekiri on enam-vähem sama nagu eelmise kahe kategooria puhulgi kui teil on mingi taoline projekt ja te tahaksite oma kogemusi levitada, siis võite selleks raha taotleda. niisiis, võtaksin oma sõnavõtu kokku millised on siis prioriteedid, millised on äh, äh, kõige olulisemad asjad nendega seoses, äh, millised on projektid. väga oluline meie jaoks on teadlikkuse tõstmine keele küsimustes nüüd äh, siin on eriti, selles kontekstis on eriti olulised äh, mitmekülgsed projektid. võrgustike puhul on kõige olulisem edendada üle-euroopalist koostööd ja samuti on oluline edendada äh, innovatsiooni ja kogemuste vahetamist ning külgnevate või kaasnevate meetmete osas on igasugused teavitusprojektid, info levitamine äärmiselt oluline ning äh, äh, oluline on see, et see, need projektid võivad olla seotud ükskõik millise keelega. meil on näiteks olemas ka programmid araabia, hiina ja vene keele õppeks, nii et, et kõikide keelte jaoks võib seda toetust taotleda me ei piirdu ainult ametlike Euroopa Liidu keeltega või, või nende keeltega, mida kõneldakse Euroopas. niisiis kõigi äh, keelte jaoks võib toetust taotleda nüüd äh, valikukriteeriumid, äh, asjakohasus loomulikult, äh, programmi kvaliteet, selle innovatiivne iseloom, konsortsiumi kvaliteet, olgu siis tegu ülikoolide või riikidega või millega iganes, siis Euroopa lisandväärtus, kulude-tulude suhe, mõju, tulemused ning loomulikult äh, mitte liikmesriikidest äh, osale, mitte liikmesriikide osalemine samuti. ja kui te tahate äh, rohkem infot saada, mul ei ole võimalik teile kõigest kõnelda, aga siin on veebiaadress, kus te saate rohkem infot. niisiis enne kui ma oma sõnavõtu lõpetan ning tänan teid tähelepanu eest, Eh, ning eh, annaksin sõnajärje edasi eh, teistele kõnelejatele, kõneleksin ka natukene mitmekeelsuspoliitikast. loomulikult me rääkisime rahast ja raha on väga oluline, kui inimesel on plaanid, aga ma tahaksin siiski natukene kõnelda ka mitmekeelsuspoliitikast, pidades silmas seda, et meil on Euroopa Parlamendis asepresident, kes vastutab mitmekeelsuse eest ja on täna ka siin kohal. mitmekeelsus äh, täna on äh, võib-olla kõige paremal positsioonil, kui ta kunagi varem on olnud. seda sellepärast, et Euroopa institutsioonides äh, kolm institutsiooni, siis komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu leppisid siis kokku, et toetatakse keeli kõige kõrgemal tasandil, komisjon, nõukogu ja parlament äh, praegu peavad läbirääkimisi äh, tulevaste haridus- ja koolitusprogrammide osas ning äh, kõik need kolm institutsiooni leppisid kokku selles osas, et keeleoskuste omandamine ning meie keelelise pärandi kaitsmine ja edendamine on äh, nende pro programmide puhul äärmiselt äh, oluline. ma räägin programmidest siis perioodiks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ning äh, komisjon on palunud selleks siis üheksateist miljardit eurot kõigi nende programmide jaoks. nii et, et loodetavasti saame rahalisi vahendeid rohkem veel, kui meil praegu on. niisiis Äh, nagu proua Vassiljev ütles juba, on äh, keeled äh, üks meie prioriteet ning möödunud aasta novembris siis ministrid kiitsid heaks nõukogu järeldused, mis puudutasid keeleoskusi ja keele, keeleoskuste vajalikkust inimeste mobiilsuse edendamisel. tegemist on poliitilise eesmärgiga, sellepärast et me peame Äh, teadme, kuidas, me peame ju teadma, kuidas me neid äh, ülemkogu järeldusi hakkame ellu rakendama. Äh, nõukogu on palunud parlamendil kahe tuhande üheteistkümnenda aasta sellele mõelda ning parlament kahe tuhande üheteistkümnenda aasta septembris kiitis täiskogul heaks väga olulise raporti, millega tõesti tagatakse toetus keeleõppele, rõhutatakse keeleõppe olulisust mitte, mitte selleks, et ainult selleks, et inimene oleks tööturul konkurentsivõimeline, vaid ka selleks, et kodanik oleks tõesti Euroopa asjade keskmes. ning äh, juuni äh, ülemkogul äh, Äh, sellel aastal siis Euroopa Liidu riigi- ja valitsusjuhid äh, rõhutasid samuti seda, kuivõrd oluline on keeleõpe, äh, kuivõrd oluline on keeleõpe selleks, et edendada majanduskasvu Euroopas ja meie majandusele uut hoogu anda. ja huvi keelte vastu pole kunagi olnud nii suur ja mitte ainult sellepärast, et institutsioonid toetavad keeleõpet äh, Äh, vaid ka sellepärast, et ähm, rahvusvaheline koostöö äh, nende riikidega, kes asuvad väljaspool Euroopa Liitu, näiteks Hiinaga, on väga tugev, näiteks Hiina on otsustanud, et oma koostöös Euroopa Liiduga äh, pannakse paika kolm prioriteeti hariduse ja koolituse vallas ning on keeled, tööalane koolitus ja kõrgharidus. niisiis me teeme koostööd ka veel Indiaga, Brasiiliaga Äh, Mercosuri, ASEAN-i ja teiste, teistega äh, kogu, äh, kogu rahvusvaheline üldsus on aru saanud sellest, kuivõrd oluline on keeleõpe. koostöös liikmesriikidega, nagu te teate, väga paljud algatused, millega me oleme välja tulnud, on algatused, mida me viime ellu koostöös liikmesriikide ja komisjoniga Äh, vaid mitte ja mitte ainult läbi nõukogu, kellega meil toimuvad ame, ametlikud kõnetlused, aga meil on kontaktid äh, ka liikmesriikidega otse, me kutsume liikmesriigid kokku selleks, et paika panna ühistrateegiaid ning me oleme loonud näiteks äh, ka keelte töörühma ning kõik, mis on seotud äh, hariduse, keelte ja koolitusega, äh, äh, on siis selle töörühma pädevuses, nii et, et me tõesti selles töörühmas tegeleme kõigi selle valdkonnaga seotud küsimustega ning koostöös väljas, teeme koostööd ka väljaspool Euroopa Liitu asuvate institutsioonidega. meil on valmis, meil on Äh, plaanis sõlmida partnerlus Euroopa Nõukoguga äh, keelteõppe osas, samuti teeme koostööd kodanike ühiskonnaga, ettevõtlussektoriga. meil on äh, kaks platvormi. ja härra Vermoor, üks nende, üks selle, ühe platvormi eest vastutaja on täna siin kohal. tegemist on platvormiga, mis puudutab ettevõtteid. Te teate, kuivõrd oluline on, et Euroopal oleksid äh, alalised kontaktid sidusrühmadega ning need platvormid tagavad sellised kontaktid. Äh, mõlemad platvormid ühendavad äh, vähemalt kolmkümmend erinevat osapoolt erinevatest sektoritest ja me üritame niimoodi läbi nende platvormide välja selgitada, mida me oleme teinud hästi, mida halvasti ja kuidas me saaksime asju paremini teha teaduse, teaduse vallas teeme samuti koostööd, härra Lopes viitas teadussfäärile. meil on mitmeid teadusuuringuid, tänu millele, tänu millele me saame tule, oma tulevased strateegiad rajada Äh, samuti äh, kasutame Eurobaromeetri andmeid, Eurobaromeetrile siin ka viidati tükk aega tagasi, Eurobaromeeter on samuti viinud läbi uuringuid, mis puudutavad keelte kasutust, keeleõpet Euroopa koolides. Äh, millised on meie prioriteedid lähimaks ajaks? Euroopa Komisjon mm, ja mina saan kõnelda ainult oma institutsiooni komisjoni nimel Äh, kõigepealt äh, meil on äh, val-, plaanis vastu võtta teatis, mis, mille pealkirjaks on hariduse ümbermõtlemine ja selles teatises on keeltele pööratud üsna palju tähelepanu ning me toos, koostame siis ka komisjoni töödokumenti keelte teemal. samuti on meil plaanis korraldada väga oluline konverents, äh, see on oluline meie jaoks ja ka teie jaoks, see konverents toimub äh, esimesel detsembril Pekingis Äh, tegemist on laupäevase päevaga, meie Hiina sõbrad töötavad ka nädalavahetustel ja meie järgime nende eeskuju ning äh, me tahaksime luua siis, äh, panna aluse siis koostööle oma Hiina sõpradega selleks, et nad Äh, saaksid õppida selliseid vähem kasutatud Euroopa keeli ja nende jaoks, kui inglise keel kõrvale jätta, on kõik Euroopa keeled vähem kasutatud ja vähem õpitud. ning äh, loomulikult äh, pöörame me tähelepanu koostööle siis oma keeletalitustega ja ka parlamendi omadega, nii et, et need olid siis meie prioriteedid kõige lähemaks tulevikuks ja ma loodan, et me suudame nad ellu rakendada. nii et, et suur aitäh Äh, tähelepanu eest ja ma olen valmis vastama teie küsimustele. Çok teşekkür ederiz Sayın Dekviros. Sözü hemen... Suur tänu, proua Dekviros. Nüüd annaksin kohe sõna edasi, sõna Isabella Padjule. Tema töötas väga pikalt Kluži ülikoolis ja juhtis sealset tõlkeosakonda. ta tuli Rumeeniast nüüd siia ja on nüüd Rumeenia üksuse juht. Mulțumesc, Ebru, bună ziua! Îmi face o deosebită plăcere. Suur tänu! Mul on väga hea meel, et mul on täna võimalus teiega siin rumeenia keeles rääkida, sest äh, väga tähtis on äh, ka siin äh, Äh, esindada mitmekeelsust, see on ju see, miks me oleme täna siia kokku tulnud. kui me oleme ausad, siis tuleb tunnistada, et mitmekeelsust käsitletakse tihti kui midagi väga abstraktset ja unustatakse ära, kui käegakatsutav on mitmekeelsus. oma emakeeles rääkida tähendab seda, et ma räägin tavaliselt, voolavalt, tõketeta, et ma tõesti oskan ennast esindada ja oskan oma mõtteid avada ja seepärast on mul ka väga hea meel täna siin teie ees sõna võtta. ma tooksin välja kaks põhjust, miks tänane üritus on nii tähtis. mina olen väiksema keele kõneleja, kuigi kui me vaatame statistikaid, siis Rumeenia on Euroopa Liidus keskmise suurusega riik. Rumeenia on, rumeenia keel on Euroopa Liidu ametlik keel kahe tuhande seitsmendast aastast mina töötan ametnikuna Euroopa Parlamendis suulise tõlke peadirektoraadis ja ma olen näinud ka, kui kompleksne on tõlketeenistus erinevates institutsioonides. samal ajal töötasin aga pikalt ülikoolis ja tean täpselt, milline on akadeemiline keskkond. seepärast üritan siin nii ülikooli õppejõu kui ka tõlgina äh, rääkida natukene sellest, millised on need erinevad võimalused, mida pakub meile konverentsi tõlge. eksperdid äh, võtsid sõna ja rääkisid tegelikult põhilise juba ära ja on täiesti selge, et Erasmus Munduse programm on äh, Erasmuse väga tuntud Erasmuse programmi väike vend ja suure tõenäosusega äh, Erasmus Mundus muutub ülikoolides sama populaarseks kui ka Erasmus ise. on väga tähtis, et me töötaksime välja edukaid programme, sellepärast et edukate programmide taga ja ka statistikate ning numbrite taga, mida me siin nägime, on tegelikult iga päev välja elatav mitmekeelsus mitmekeelsus tuleb meie igapäevaelus välja. meil on tuhanded, sajad tuhanded äh, üliõpilased, kes on keelest teinud osa oma kutsekvalifikatsioonist on väga palju teadlasi, kes on sel aastal väga huvitavaid äh, tsitaate öelnud. näiteks Umberto Eco ütles, et Erasmus oli programm, mis lõi esimese põlvkonna tõelisi eurooplasi on küll äh, neid, kes kritiseerivad Erasmust, ütlevad, et äh, Erasmus on kõigest tudengiturismi kõige odavam variant aga nii see ei ole, väga tähtis on kogeda elu välismaal, kogeda elu võõrkeelses keskkonnas. see on tuleviku jaoks väga tähtis. ja juba see, et äh, sukeldutakse võõrasse keelde, annab tulevikus suure konkurentsieelise rahvusvahelisel tööturul. seda näitavad ka väga paljud uuringud, eriti just äh, keelte valdkonnas liikuvus, mobiilsus äh, ülikooli ajal näitab, et inimesed on hiljem ka oma tööelus valmis liikuma ja võõrastesse riikidesse minema. ja teadustööd on seda ka näidanud. eriti just tudengite mobiilsus on olnud väga paljude teaduslike uuringute öö, osaks, seda nii poliit-, etoloogias kui ka kasvatusteadustes, aga ka keeleteaduses. edasi jätkaksin tõlgina. tegelikult mobiilsus on esmatähtis eeltingimus suisa tõlgiks saamisel. eriti just äh, noortele tudengitele tuleb äh, tagada võimalus seda mobiilsust kasutada ülikooli õpingute ajal. ja kui me nüüd mõtleme, milline on ülikoolide roll kui me mõtleme, kuidas peaksid ülikoolid toetama neid magistriprogramme, tõlkemagistriprogramme, siis ka siin on võimalik väga palju ära teha. tegemist on tõesti eriliste programmidega, kuna tegemist on nii-öelda nišitootega tahaksin tulla kolme lähenemise juurde, mis magistriprogrammide toetamisel on väga tähtsad. proua De Kiiros tegelikult tõi juba põhilise ära. esiteks ettevõtete ja ülikoolide koostöö. me ei tohi ära unustada, et tegemist ei ole mitte ainult pakkumisega, mis puudutab võõrkeeli ja võõrkeelte kursusi ei, tähtis on see, et meil oleks tõlketeenistused, kõrgelt kvalifitseeritud äh, tõlketeenused, mida me pakume teiseks ka väiksemate Euroopa Liidu liikmesriikide väikeste keelte ning piirkondlike keelte toetamine. me ei räägi siin ju mitte ainult keelest üksi, vaid me räägime ka kultuuritaustast, mis käib selle keele juurde. ja ka see on osa tõlgi elukutsest. ning võrgustikud võrgustikud, mis elatavad äh, keelepoliitikat. ma arvan, et see võrgustike loomine on ka meie tänase konverentsi üheks võtmesõnaks. võrgustike loomine on väga tähtis ülikoolide, magistriprogrammide jaoks, partnerluste jaoks, nii kahepoolsete, mitmetasandiliste partnerluste jaoks, akadeemilises elus on väga palju erinevaid võimalusi, äh, kuidas tulla kokku äh, ja arutada asju ka poliitikate kujundajatega. tahaksin rääkida ka Euroopa suulise tõlke magistriprogrammist. see on väga tähtis programm, millega tagatakse kvaliteeti, identiteeti luuakse ja Euroopa suulise tõlke magistriprogramm on väga hea võimalus tagada nii õppejõudude kui ka tudengite mobiilsust. samamoodi on võimalik vahetada õppekavasid, häid kogemusi, Äh, teadustulemusi ja samamoodi on võimalik äh, anda diplom kahest erinevast ülikoolist. ma ei taha korrata juba seda, mida öeldi, sellepärast äh, räägiksin edasi prantsuse keeles, mis on minu teine lemmikkeel. ma tahaksin tutvustada ühte uuringut, Äh, ja teen harjutuse teiega. võtmesõnad äh, rahvusvahelistumine, mobiilsus, äh, võrgustikud, partnerlused, suurepärane atraktiivsus, konvergentsus ja praktika. ja kui me nüüd paneme need sam-, semantiliselt gruppidesse võrrelge seda oma tuleviku, äh, oma tudengite tulevikuga. võrrelge siis äh, näiteks seda äh, vastastikku eksperttunnuste, ekspertidega tehtud uuringute tulemustega, vaadake, kuidas see võrre-, seostub teie Äh, ülikoolides äh, konverentsi Tõlke tulevikuga. ja mõelge nüüd, kas te osalete kolmandal konverentsil, äh, mis on suunatud rektoritele, suur tänu! suur tänu, Isabel! see on äh, väga oluline teema, millest te rääkisite. ning rahaline osa on samuti väga oluline. just nimelt äh, Euroopa konverentsi tõlke magistriprogrammi puhul. täna äh, avaneb maailmas järjest enam sektoreid meie võrgustikus ja rahastamise element on muidugi kõikides võrgustikes eh, kõige olulisem ja sellepärast ongi väga oluline täna rahast rääkida. täna on paljude riikide jaoks eh, ülikoolide rahastamine kriitilise tähtsusega küsimus. kas on küsimusi? Eh, mina olen Bologna ülikoolist Itaaliast üks probleem tekib ikka ja jälle, kui äh, käia sellistel kohtumistel, nagu seda on tänane. nimelt äh, räägitakse no näiteks mitmekeelsusest, äh, kuulda on palju huvitavaid mõtteid ja keskendutakse tihti, nagu ka täna, tulevikule. kuid ma tooksin omalt poolt ühe näite, millega ma tahaksin ilmestada seda, mida ma silmas pean. mõned aastad tagasi komisjon äh, lõi ekspertide grupi ja öö, äh, nende ülesandeks oli mitmekeelsust uurida ja nende üks tulemusi oli see, et äh, et kõik eurooplased peaksid lisaks oma emakeelele kõnelema ka kahte muud Euroopa keelt, aga kui me nüüd vaatame Itaalia näidet, ja vaatame eh, olusid Itaalias, siis sellel samal ajal, samal aastal, kui see uuring eh, avalikustati, oli, eh, viidi läbi haridusreform ja selle tulemusena oli inglise keel ainus võõrkeel, mida haridussüsteemis õpetati. ja täna on juba räägitud selle, et sellest, et äh, paljud koolid on nüüd keskendunud mitmekeelsusele, kuid ülikoolide tasandil on mitmekeelsuse asi küll jah, äh, arusaadavamaks äh, saanud ja inimesed mõtlevad sellele rohkem, aga võib-olla koolide tasandil mitte nii väga kuigi ka meie ülikoolides on väga palju selliseid programme, mida pakutakse ainult inglise keeles aga me näeme siin väga selgeid äh, erinevusi äh, selle vahel, et kas äh, me õpetame kõikidele noortele inimestele võõrkeeli, kellest siis tulevikus täiskasvanud inimesed saavad, keelt võib-olla oskavad, aga võib-olla nad ei oska teha seda, mida nad peaksid oskama teha erialaselt. jah, Teie räägite siis sellest, mida meie nimetame Barcelona eesmärgiks, ehk teisisõnu, märtsis kaks tuhat kaks äh, tuli kokku Euroopa Ülemkogu äh, Barcelonas ja pani paika siis need ähm, võtmeoskused, äh, mille seas ka soovitus igal kodanikul õppida lisaks emakeelele veel kaks keelt. Te peaksite aga mõistma, et keelepoliitika haridus- ja koolitusvallas ja kui me räägime ametlikest keeltest, on siiski liikmesriikide pädevuses täna seni. Euroopa Liidul tegelikult mingi, mingisugust pädevust ei ole. me pakume tuge liikmesriikidele ja üritame kõikvõim-, liikmesriikidele üritame igasuguseid öö, äh, projekte toetada, aga lõppkokkuvõttes on see ikkagi liikmesriik ise, kes otsustab. no näiteks Prantsusmaal võib öö, äh, õppida väga paljudes erinevates keeltes, ka Euroopa Liidust väljaspool olevates riikides, näiteks Brasiilias võeti kaks tuhat viis aastat vastu seadus, mille alusel peamiseks võõrkeeleks kuulutati Hispaania. miks? seda sellepärast, et Brasiiliat piirab äh, väga palju hispaaniakeelseid riike ja nemad on siis portugeelne äh, saar nende sees loomulikult äh, haridussüsteemid on erinevad, aga väga palju on vaja veel ära teha. ja ma tahaksin omalt poolt äh, ka veel nii palju lisada lõpetuseks, et mis puudutab Euroopa Komisjoni, siis äh, me anname ka abi äh, keeleõppeks, aga tuleb jääda idealistlikkuse juures ka realistlikuks. Erasmus Munduse äh, ta-, programmile esitatud taotlustest kaheksakümmend viis protsenti esitatakse inglise keeles ja see ei ole sugugi mingisugune nõue. nii et ülikoolid, kes tahavad koostööd näiteks teha Hiina või muude ülikoolidega, põrkuvad tihti selle vastu, et seal on väga vähe inglisekeelseid programme jah, äh, nagu ma ütlesin, Erasmus Munduse programmi alusel lisaks õppekeelele, mis tihti on inglise keel, tuleb äh, kohustuslikult äh, käia ka koduriigi tundides. vabandust, kohaloleku riigi keeletundides. Venemaalt mina ja minu küsimus on härra Kiirosele, proua Kiirosele millised nendest programmidest võiksid laieneda ka Venemaale? kõnelejal palutakse küsida küsimus vene keeles, kas oleks see võimalik? meil on vene keeles tõlge täiesti olemas. nii et te tahate, et ma ütleksin sama asja uuesti vene keeles, jah? hea küll minu nimi on Olga Juhorova, ma olen Astrahani riiklikust ülikoolist ja mul on küsimus äh, proua Dekeirosele, äh, kes esitas väga huvitava ettekande ja tahaksin teda selle eest südamest tänada. küsimus on järgmine. millises, millistes nendes programmides, mida te mainisite, võiks osaleda Venemaa ja millistel alustel, aitäh? Good news, all of them. All of them you are äh, hea uudis teile, kõiki programme võite te kasutada ja juba ongi üks väga hea koostööprojekt eh, Euroopa Parlamendi eh, poolt eh, toetust saanud Istanbuli ja Astrahani ülikoolide vahel. nii et me kavatseme seda rahastamist kindlasti ka jätkata komisjoni poolt. ja paremat lõpuakordi vist on raske leida. suur tänu kõikidele kolleegidele, aga mulle tundub, et me peaksime edasi minema järgmise vooru juurde ma vabandan kõikide nende eest, kes tahtsid küsimusi küsida. aga siiski, tundub, et üheks küsimuseks meil veel aega on. suur tänu, minu meelest ma polegi kunagi varem rahvusvahelisel konverentsil oma emakeelt saanud kasutada, nii et mul on väga hea meel, ma olen Alex Beljuš Zagrebi ülikoolist ja räägin teiega siis horvaatia keeles minu meelest äh, ega see ei ole problemaatiline, et Euroopas on praegu üks lingua franca, tegelikult on nii see olnud ähm, äh, terve ajaloo vältel ja see ei ohusta mitmekeelsust. mulle tundub et, et äh, üheksakümmend protsenti äh, suhetest maailma tasandil peetakse siiski kahepoolselt ja sellist lingua francat on meil vaja äh, aga ma tahaksin viidata sellele, kuidas mitmekeelsuse põhimõte on panustanud meie tõlke õppeprogrammidele. ja Euroopa Ühendus on meid väga palju toetanud, kui te ei oleks seda teinud, ei oleks meil üldse olnud võimalik horvaadi keele tõlke koolitada me võiksime mõelda sellele, et äh, luua suulise tõlke õppevõrgustik. ma arvan, et sellest oleks väga palju kasu. vaatame, mis sellisest ettepanekust saaks. Bueno, no sé, no sé si es políticamente correcto que yo intervenga ma ei tea, kas see on nüüd poliitiliselt korrektne, kui ma arutelusse sekkun, aga ma arvan, et see oli väga huvitav, mida meie sõber Horvaatiast praegu ütles. mulle valmistab natukene see muret, see küsimus lingua franca kohta ja seda järgmistel põhjustel. Lingua franca ühine keel oleks keel, mida kasutatakse kõikide kodanikega suhtlemiseks ja me oleme tegelikult juba selgeks teinud, et meil on üheksakümmend protsenti umbes ehk väga-väga suur osa kodanikest, kes jääks siis aruteludest kõrvale, kui me kasutaksime ühte ühist keelt. Lingua franca, ma ei tea, kas see on õige, me peaksime rääkima lingua unicast ehk ühest ainsast keelest ja see on väga ohtlik tendents sest see tähendaks seda, et me räägiksime ka ainult ühest mõtlemismallist ja me jõuaksime niimoodi totalitaarsesse režiimi. meie oleme kõige vastu, mis vähegi totalitaarne on, sellepärast et meie oleme põhimõtteliselt demokraadid ja seega oleme me ühe ühise keele vastu. ja sellepärast me oleme ka lingua francasse nii ettevaatlikult suhtunud jah, see on nüüd võib-olla minu äh, isiklik arvamus, aga ma olen veendunud, et paljud kolleegid on sellega nõus. ja ma arvan, et me tõesti peame ka mõtlema selliste asjade peale, me peame mõtlema, et äh, lingua franca võib kujuneda lingua unicaks ja see võib endaga kaasa tuua totalitarismi. ja see tooks endaga kaasa täiesti teistsuguse maailma, see oleks täiesti vastuolus äh, meie püüdlustega. suur tänu! suur tänu teile kõigile! et me nüüd totalitarismi ei langeks, läheme me järgmise paneeli juurde, kus räägitaksegi just sellest, kuidas äh, ülikoolid ja tõlketeenistused omavahel koostööd teevad. jah, sure. Sergei Gontšarov uh,, äh, Gertsanovski universiteet. Sergei Gontšarov Hertseni ülikoolist э, Sankt-Peterburgist tahaksin juhtida kolleegide tähelepanu sellele, et täna üks läbiv teema on loomulikult mitmekeelsus, keelte paljusus. nii, ning äh, härra Lopese äh, selline väga huvitav ja terav sõnavõtt äh, on seotud ka meie dialoogi teise poolega. minu arvates on väga oluline pöörata tähelepanu või, või panna äh, sel-, paika selline rõhuasetus, äh, et mitmekeelsusel on erinevad tähendused, näiteks Helsingi ülikoolis õpetatakse ligemale neljakümmend keelt ning äh, kakskümmend nendest keeltest on sellised, mida kõnelevad suhteliselt vähesed inimesed, keeled, mis on kadumise häälel ning need toetuse, toetusprogrammid, mis on keeleõppeks olemas, Äh, peaksid olema suunatud ka sellele, et keeled ja just eriti need väljasurevad keeled saaksid toetust. ning teiseks äh, peaksid olema stsenaariumid ja suunad äh, sellisteks regionaal-, regi-, regioonide vaheliseks kommunikatsiooniks keelte vahel. peaks toimuma dialoog keelte vahel, aitäh Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki oturumda bu konuyu daha detaylı ele alır. aitäh, eh, jah, kahtlemata on tegemist teemaga, millest me võime palju üksikasjalikumalt kõnelda ka järgmise paneeli raames. tahaksin tänada selle paneeli osalejaid ja läheme kohe järgmise paneeli juurde. ja, jah, suur tänu, suur tänu kõigile esinejatele, suur tänu Ebrule see oli väga huvitav ja andis väga palju mõtteainet meil veel ka õhtusöögi ajaks, aga sellega pole meie tänane töö veel läbi, me läheme kohe edasi tõlketeenistuste ja ülikoolide juurde, eh, partnerlus tuleviku jaoks. ma palun kõikidel eh, ekspertidel siia tulla, eh, Patricia Riisu, Selli Peili ja veel ka Alison Grace Euroopa Parlamendist. Good afternoon! Äh, tere pärastlõunat! olete veel üleval? Äh, kohvipausi kahjuks ei ole enam. suurepärane teid täna näha teie selja taga, isegi päike on tulnud välja õues ja see on suurepärane. esimene asi, mis ma nüüd pean tegema, on anda sõna üle proua Kosmiduule ja hea meelega seda ka teen. Äh, kallid kolleegid, austatud härra asepresident, kallid sõbrad. ma ei pea vist äh, hakkama siin täpsemalt rääkima sellest, kui suurt heameelt ma tunnen selle üle, et siin saalis on täna nii palju minu kolleege. ja väga paljude teistega olen ma aastaid teinud koostööd ja lisaks sellele, et me oleme kolleegid, on meiest kujunenud ilmselt ka sõbrad aga sellesse võrdlusesse tuleb ka teisi tegureid. kui me selle konverentsi otsustasime kokku kutsuda, siis äh, me mõtlesime väga palju selle üle, milline öö, äh, peaks olema tänase kohtumise formaat. miks? seda sellepärast, et me tahtsime vältida seda, et korratakse midagi, mida meie komisjoni kolleegid niigi hästi teevad iga päev, nimelt äh, igal aastal. nimelt iga päev kutsutakse komisjoni poolt kokku ülikoolid samuti konverentsiks. aga mis äh, tänase konverentsi puhul on teistmoodi ähm,? ma nimelt olen äh, tõlkemaailmas äh, tegev olnud juba mõnda aega ja mulle tundub, et äh, see, mis täna aset leiab, on erakordne. nimelt esimest korda toimub taoline konverents. me tahtsime nimelt kokku tuua kõik need, kes tegutsevad tõlkemaailmas, kes tegutsevad selles väga raskes äh, keerulises tõlkekes-, tõlkemaailma keskkonnas. tahtsime omavahel kokku tuua tõlkeprofessionaalid, üksuste juhid, tõlkeosakondade juhid eh, insi-, eh, rahvusvahelistest institu-, institutsioonidest ja tuua nad kokku ülikooli esinda-, ülikoolide esindajatega ja kõikidega, kes tegutsevad keeltemaailmas ja seega jõudsimegi siis sellise formaadini, ülikoolide esindajad, tõlketeenuste juhid äh, ja kirjaliku tõlketeenuste juhid äh, erinevatest organisatsioonidest. aga läksime veelgi kaugemale äh, ja leidsime, et haridus kui selline ei ole ju Euroopa Liidu pädevuses ja üks väga tõsine probleem meie jaoks tõlkide leidmisel on just nimelt äh, probleemiks sellepärast, et paljudes liikmesriikides ei äh, tunnistata ametlikke, ametlikult äh, kirjalikku, kirjaliku tõlke ja suulise tõlke erialal, erialasid kui erialasid, mis vajavad eraldi õpet ja eraldi koolitust. ei piisa sellest, et inimene saab filoloogi diplomi aga paljudes äh, riikides seda ei ole mõistetud. see, et äh, inimene on saanud humanitaarteaduste äh, osakonnas filoloogi diplomi, ei tähenda see, et seda, et ta oleks veel tõlk. ja väga paljudes liikmesriikides oleme pidanud palju tööd ära tegema selleks, et ähm, panna ministeeriumid seda mõistma ja äh, sellepärast on täna siin ka väga palju äh, alaliste esinduste esindajaid äh, kandidaatriikidest, kellega me teeme koos seda teavitustööd ministeeriumites, ministeeriumides. ja äh, olgu siis tegemist äh, vene keele, hiina, araabia äh, keele esindajatega või nii edasi. ehk teisisõnu, tegemist on unikaalse formaadiga tänase kohtumise puhul. tahtsime teid kõiki kokku tuua, teid kõiki, kes te olete nii-öelda huvipooled selles meie maailmas kõik teie, kes te olete huvitatud keelepoliitikast ja keele arengutest ja, ja keele- ja hariduspoliitika seostest oleme teid kokku toonud selleks, et äh, vastastikku äh, teadmisi koguda ja et rääkida äh, õppetasanditest. meie eesmärgiks oli anda hoogu kõigile, kes täna siin on, kõik, kes te olete peamised tegijad meie maailma areenil ehk teisisõnu, kõik, kes äh, mängivad rolli äh, selles protsessis, me tahtsime teile kõigile anda hoogu, uut jõudu juurde äh, selleks, et kujuneksid välja tõelised koostöövõrgustikud. selleks aga ei piisa ainult muidugi ühest konverentsist, ühest kohtumisest, aga oleme nõus vist kõik sellega, et kes täna siin saalis on, on veendunud ainult äh, selles, et sellest konverentsist oli kasu ja et kui mõistlik on tuua kokku äh, meie ressursid ja oskusteave. ma tahaksin väljendada lootust, et meie tänane ja homne kohtumine ei ole mitte ainult suurte sõnade tegemine, äh, hoolimata sellest, et need sõnad teinekord on väga kaunid te kõik öö, äh, äh, oskate keelt väga hästi kasutada. seda me teilt eeldasimegi. aga loodame või vähemalt meie loodame, et öö, äh, me suudame ka midagi muud ära teha, tõesti kõikidele võrgustikele, mis siin täna välja kujunevad, anda uut hoogu juurde. ja kui te vaatate meie päevakava täpsemalt, siis, siis te näete, et teemad on väga mitmekesised räägitakse koolitusest, teadlikkuse suurendamisest, räägitakse erinevate programmide rahastamisest, rahastamise võimalikkusest, sellest on täna väga palju räägitud, ja loomulikult äh, ka võrgustike loomisest. kui te vaatate homset päevakorda, siis ka siin on väga palju erinevaid teemasid, koondatud äh, on äh, siia eksperdid institutsioonidest väljaspool, kes näiteks räägivad sellest, mis toimub äh, suulise tõlk, tõlg, mis toimub suulise tõlgi peas ja ajus sellel ajal, kui äh, ta töötab ja ma arvan, et see on ilmselt ähm, väga huvitav kõigile meile, kes me selle elukutse oleme valinud ja räägime ka uutest tehnoloogilistest vahenditest homme, sest äh, parlamendi asepresident Äh, täna juba varem ütles, et uued tehnoloogiad ähm, ja tehnoloogiate võimalused äh, äh, on meie jaoks väga olulised. mitte sellepärast, et me ootaksime, et ähm, et kuskil lähitulevikus masinad meie töö üle võtaksid, vaid sellepärast, et need uued tehnoloogilised vahendid annavad meile võimaluse kasu-, oma tööd võib-olla paremini teha ja nad on vahendiks siis äh, masin- ja inimtõlke vahel. ja loomulikult me peame äh, vaatama seda, mida on tehnoloogial ja teadusmaailmal äh, meile pakkuda. sellest kõigest võib olla kasu, sest ega tehnoloogia arengule kätt ette panna ei saa. ja me ei tahakski seda teha tehnoloogiast võib meile olla palju abi, kui me öö, oma tööd teeme. ja ma tõesti loodan, et ülikoolid öö, käivad ka öö, ajaga kaasas tehnoloogiliste uuenduste mõttes. täna on tudengid, tudengiteks juba peaaegu täiesti uus põlvkond inimesi, kus äh, räägitakse öö, Äh, iPhone idest, iPadidest ja nii edasi ja tänased väikelapsed võib-olla esimese sõnana ütlevadki üldse iPhone, mitte enam äh, auto või, või ratas. seda rääkis mulle üks mu sõbranna, et äh, tema väike tütar, äh, tema peamine eesmärk äh, ongi saada kätte mõni selline äh, Äh, nutitelefon või midagi. nii et lõhe meie ja nende vahel muudkui kasvab. ja me peame sellega arvestama. me tahtsime leida äh, täna sellise äh, võimaluse, kuidas ühendada omavahel äh, teadmised erinevatest valdkondadest sest see annab meile parema ülevaate, milline on äh, uue maailma nõudmine. me keegi ju ei taha, et meile surutakse peale lahendusi ülalt alla, me ei taha, et keegi teine meie tulevikku meie eest sillutab. Euroopa Parlamendis on äh, meil väga pikad kogemused äh, tõlketeenuse pakkumisega. mitte ainult sellepärast, et see on meie peamine leivaallikas E, me tõesti oleme juba aastaid e, töötanud e, nii paljudes keeltes, nüüd neid siis kakskümmend neli, aga mitte ainult kahekümne neljas keeles me ei tööta. eelmisel nädalal muuseas iga päev oli meil ka mõni istung, kus lisaks sellele oli vene keel kasutusel või araabia keel. ja üsna tihti on meie kohtumistel ka näiteks hiina keel töökeelena. nii et mitte ainult sellepärast, et me ka iga päev töötame nii mitmes keeles, ei taha me äh, Äh, kohtuda erinevate valdkondade esindajatega, vaid sellepärast, et äh, me kõik tuleme erinevatest äh, valdkondadest isegi. proua Padju vastutas varem Cluj'i ülikoolis tõlkeõppe eest, täna on ta Rumeenia keeleüksuse juht, homme Äh, kuuleme me täpsemat ülevaadet äh, härra Vaibelilt äh, tehnoloogiate kohta. nii et tõesti, päevakord on mitmekesine. ja meil õnnestub kuulata ära kõik, kes räägivad meile väga huvitavatest vaatevinklitest meie enda äh, igapäevasest tööst. siin keegi rääkis enne India parlamendist, et äh, ka see on mitmekesine India parlament. jah, me teame seda, me oleme nendega olnud ka äh, pidevas kontaktis äh, oleme, ja nad on meie poole pöördunud selleks, et meie kogemusest õppida. ja meil on olnud suur au mitu korda äh, saata oma esindajaid äh, Indiasse äh, koostööd tegema nii nagu ka äh, Pan-Aafrika parlamenti, äh, kes käib koos Lõuna-Aafrikas. me oleme nendega väga palju vahetanud kogemusi selleks, kuidas äh, nemad saaksid samuti välja töötada sellise tõlketeenistuse, nagu see on meil. ja nagu ma aru saan, kirjaliku tõlke maailmas näeme me samasuguseid arenguid. sellised koostöövõrgustikud ei ole sugugi suulise tõlke monopol nii et tohutu ressurss äh, on äh, aastate jooksul kogunenud Euroopa Parlamendis äh, selliste teeni-, teenistuste ülesehitamisel. ja me peaksime neid ressursse kindlasti kasutama. ja jagama neid maailmaga. suulise tõlke amet ei ole ju piiratud sugugi ühe konkreetse kohaga paigaga. ilmselgelt äh, on meil ühtsed äh, vabakutseliste nimekirjad, äh, aga need inimesed sealt nimekirjadest töötavad üle terve maailma. mõni näiteks on parasjagu järgmisel nädalal tööl Münchenis Euroopa Patendiametis, mõni sõidab missioonile Lõuna äh, Ameerikasse või töötavad nad äh, ÜRO-s Genfis või, või New Yorgis. ehk teisisõnu, see on amet, mida ei saa mitte kuidagi piirata kas riigipiiride või muude geograafiliste piiridega. sellele ei saa läheneda ühe institutsiooni äh, seisukohast ainult tõsi see on, et äh, välja koolitatud tõlkidest on meil praegu puudus selleks, et neid jaguks kõikidesse institutsioonidesse. eriti, kui äh, kõik võitlevad äh, sama keelt kõnelevate tõlkide eest. või kui institutsioonidel on samad vajadused ja kõik üritavad ähm, võidelda selle eest, mida neil on vaja aga loodetavasti olud paranevad ja kui me vaat-, läheneme probleemile laiemalt, äh, siis äh, olukord paraneb. kui ma siin saalis ringi vaatan, äh, siis ma tunnen tõesti väga head ähm, väga suurt heameelt selle üle, et olete kõik siia tulnud. ja hea meel on näha ka IGI äh, presidenti ehk siis Vabakutseliste Tõlgide Assotsiatsiooni presidenti täna siin saalis, kelle kogemuste pagas on samuti väga suur. siin on ka, nagu ma ütlesin, äh, alaliste esindajate, esinduste esindajaid ja vabakutseliste organisatsioonide esindajaid ma arvan, et meil on teile oma konverentsiga midagi pakkuda, pakkuda võimalusi tihedamaks koostööks kõikide eh, tõlketeenuste vahel, kes seda soovivad, ja ülikoolide vahel. kuidas seda saavutada? seda on võimalik teha ainult läbi väga ambitsioonika kava. läbi ambitsioonika kava, kus äh, me võib-olla läheme, läheneme asjale natukene teistmoodi, kui seda on see tehtud seni. me oleme nüüd valinud uued äh, võimalused koostööks, näiteks videokonverentsid, äh, kahe-kolme ülikooliga oleme me käivitanud läbi videokonverentsi vahendite mm, videoõppevormid ja see tähendab seda, et parlament on ühendatud äh, nii ülikoolide kui teiste rahvusvaheliste institutsioonidega ja oleme muuseas äh, sellistes videotundides koondanud äh, ka mitmed institutsioonid korraga videotundideks. nagu ma ütlesin, programm on ambitsioonikas ja tõesti, suuri väljakutseid pakkuda on aga see on võimalik, võimalik tänu sellele, et meid on poliitiliselt toetanud äh, Euroopa institutsioonid ja selle eest tuleb neid äh, täna siin ka südamest tänada. ma olen veendunud, et kõik me, äh, oleme me siis õppejõud ülikoolides või oleme me te-, tõlketeenuse pakkujad tunneme muret ühe ja sama asja pärast ja, ja seame endale samu eesmärke. suulise tõlke amet, suulise tõlgi amet tõesti on täna äh, globaalne amet ja me peame oma lähenemises äh, sellele ametile olema äh, holistlikud. tänane kohtumine selline kindlasti on esimene paljude tulevaste seas, ma olen veendunud, ja suur tänu, et te kõik selle võimalikuks olete teinud üheskoos, suur tänu! suur aitäh, Olga! sa väga ilusasti kirjeldasid seda paneeli, mis äh, me loodame, saab olema väga interaktiivne kui me ettevalmistusi tegime tänaseks päevaks, siis me lootsime, et äh, saame just selle paneeli raames anda teile nii palju äh, kui vähegi võimalik aega kõnelda teemadest ja asjadest, mis teie jaoks on olulised. ning ma arvan, et äh, seda me just silmas peame, Euroopa Parlament silmas pidaski, kui teid sellele üritusele kutsus. niisiis, meie plaan on järgmine mõned sissejuhatavad lühikesed sõnavõtud, tõesti nii lühikesed kui võimalik, siis tõesti anname nii palju aega kui võimalik sellisele väga interaktiivsele ja elavale mõttevahetusele. niisiis, alustame ehm, sellega, et üritame üles kütta jälgi, jällegi need kired, millele viitas asepresident Martines ning äh, nagu Stefan Lopes juba ütles, äh, kõneleme sildade loomisest kultuuride vahele, millega tõlgid ju tegelevad. ma ei tea, kas keegi teist on äh, Herman Bombeki raamat, tegemist on ra Ameerika autoriga, kes rääkis, et Ameerika koduperenaine on justkui kodujumalanna ja mina tahaksin kirjutada raamatu äh, kui äh, teisest maailma parimast elu, elukutsest. Te loomulikult teate, milline see esimene on. aga ega äh, tema ütles, et emadus oli siis teine, aga kolmas, kolmas kõige vanem elukutse oli siis tõlgi oma ning neljas muusiku oma. niisiis, me räägime sellest, kuidas koolitada inimesi maailma kolmanda vanima elukutse vallas ja kuidas teha seda kõige paremal võimalikul viisil ja veel üks asi, mida ma siin täna härra Lopeselt kuulsin äh, oli see kalade ja akvaariumi äh, metafoor, et kuidas me leiame õigeid kalu. me ei räägi siin äh, sellest, kuidas kalu ujuma õpetada. kui inimesele või kui kalal ei ole neid põhioskusi, siis ei ole temaga midagi ette võtta aga tahaksin juhtida teie tähelepanu äh, kõigepealt sellisele väikesele äh, dokumendile, mis peaks olema nende dokumentide hulgas, mis teile anti. Äh, te olete võib-olla ju kuulnud lühendit HINTS, mis viitab maailma tõlketalituste juhtidele. ja nad tulid viimati kokku seitse aastat tagasi, aeg tõesti lendab väga kiiresti ning üks asi, mis on äh, alati äh, Hintsi päevakorras, on järgmine põlvkond, äh, kuidas leida uusi tõlke, kuidas peaksid institutsioonid aitama uusi tõlke koolitada. lugege see dokument hoolikalt läbi, see on neljas keeles, ei ole vaja lugeda kõiki neid allkirju, mis seal taga on, aga niimoodi saate ettekujutuse sellest, mida me ootame ülikoolidelt, mida me ootame oma partneritelt kõrghariduse maailmas, kuidas nad saavad meid aidata Äh, tõlkimine on kunsti ja teaduse kombinatsioon, me ei räägi siin praegu äh, võib-olla teaduslikest aspektidest, äh, teadusmaailm tegeleb sellega, aga tõlkimine on ka kunst ning meie ülesanne on, on ühendada siin praktiline ja teoreetiline ning täpselt nagu meditsiini ja õigusteaduse vallaski on meie ülesanne teha teiega koostööd selleks, et me saaksime oma jõupingutusi ühendada, äh, kasutada näiteks äh, stažeerimisvõimalusi nii hästi kui võimalik. Äh, need toetaksid teie tegevust ja tagaksid meile sellise kvalifikatsiooniga tõlgid, keda meil on vaja ja keda meil ei ole lihtsalt kuskilt võtta. minu kolleegid kõnelevad Äh, selles, kuidas töötada välja äh, rahalises mõttes elujõulised programmid. ma arvan, et teil on kindlasti selle, selle kohta palju öelda. Äh, siis rääkida sellest, kuidas kasutusele võtta uusi tehnoloogiaid. härra peasekretär va, ei vabandust, mitte peasekretär, vaid volinik Vassiljev oli see, kes ütles, et ega äh, tehnilised vahendid keeleõpet ei asenda ja ei tee halbadest äh, õpetajatest häid ja ka halbadest tõlkidest häid tõlke. Äh, nad on lihtsalt vahendid. aga me peame leidma kellegi, kes suudaks mitte ainult kultuuride vahel silda luua, nagu ütles härra Lopes aga see keegi peab olema ka inimene, kes suudab äh, ideesid töödelda. Äh, me otsime inimest, kes lisaks sellele, äh, milliseid keeli ta on õppinud, on ka ekspertkõneleja oma keele, emakeeles. tänapäeva maailmas on selliseid inimesi väga raske leida ja ma olen kindel, et te nõustute minuga selles küsimuses. see inimene peab olema ka veel väga hea avalik esine, esineja selleks, et teha sünkroon- või järeltõlget, äh, peab suutma omandada tohutult palju infot ja diplomaatilise tõlke seisukohalt ma pean ütlema, et enamasti äh, peab sel inimesel olema ka haruldane mälu. niisiis ja äh, tegemist on inimesega, kes ei suu-, äh, kes, kellel ei ole vaja WC-s käia, kellel ei ole vaja süüa ega juua. nii et, et väga raske on tõesti olla tõlk. ja nüüd, kes sooviks sõna võtta järgmisena? Sally Bailey, palun. Euh, ma võtan sõna prantsuse keeles. Olga Kosmitu Äh, esitas meile suure väljakutse, äh, millega me kõik silmitsi seisame. nimelt me peame tugevdama koostööd ning äh, töötama võrgustikena. ma tahaksin öelda, et üks suur asi, mis selle väljakutse juures tuleb luua, on usaldus. minu arvates on see oluline ükskõik millise partnerluse seisukohast. see on oluline tõlke koolidele, rahvusvaheliste organisatsioonide tõlke, talituste juhtidele, kõigi jaoks on väga oluline usaldus meil kõigil on oma äh, amet, ma tean, mina, äh, teie olete need, kes koolitavad tõlke, mina varustan rahvusvahelist organisatsiooni äh, kõrgelt kvalifitseeritud tõlkidega aga me kõik, meil kõigil on oma töö ja me teeme seda tööd, tööd ja aga meie, meie ametid on vastastikku sõltuvad. minu, minul on hädasti vaja teid selleks, et te varustaksite mind materjaliga, mida ma oma tööks vajan ja teil on vaja mind selleks, et need tooted, mida te valmistate, kui ma võin tõlkidest niimoodi kõnelda, et, et, et te saaksite need tooted, mida te olete valmistanud, turule tuua ja kui ma ei ütle teile, kuida-, äh, äh, kuidas äh, seda tööd teha, siis me ei saa oma tööd kumbki korralikult teha, kui me ei vaheta infot. Euroopa Nõukogu tegevus on arenenud, pikka aega olime me selline reegleid kehtestav organisatsioon, me oleme vastu võtnud ligemale kahesaja kon-, kahesaja konventsiooni ning meie töö tavaliselt toimus kahes keeles ja me oleme üha rohkem viimasel ajal pööranud tähelepanu tõlkele, meie tegevus on samuti mitmekesistunud ja me oleme äh, hakanud pöörama rohkem tähelepanu äh, just sellele, et need normid, mida me oleme välja töötanud, et äh, neid hakatakse liikmesriikides ka korralikult rakendama ja see muutis täielikult tõlkide töö Need tõlgid, kes siiani olid tegelenud põhiliselt sünkroontõlkega, pidid üha rohkem ja rohkem hakkama tegema järeltõlget ja seda meie liikmesriikide keeltesse ja see muutis nõudlust tõlkide järele. ja seega ma pidin hakkama tegema tööd, millega ma varem polnud tegelenud, ma pidin kokku puutuma tõlkekoolide esindajatega, ma pidin looma usalduslikud suhted eh, selleks, eh, eh, et mina oma poolt saaksin usaldada nende koolide lõpetajaid ning eh, võib-olla selliste vähem tuntud koolide esindajad, eh, võib-olla vähem eh, koge-, kogenud inimeste jaoks on tõesti väga oluline see, et tõlkide värbajad teid usaldaksid ning minu jaoks on kõige olulisem see, et õpetajad ise oleksid tõlgid Eh, minu arvates ei ole võimalik õpetada eh, ametit, ametit, mis eh, seisneb oskusteadmiste üle, üleandmisel. on raske, kui te ei ole ise kunagi kogenud seda, kuidas, kui te mikrofoni sisse vajutate, kuidas adrenaliin hakkab tõusma. väga, väga raske on kedagi õpetada, väga raske on õpetada, kuidas kohand-, keskenduda ja need tõlkekoolid, kes sellest aru ei saa, ei suuda mind varustada selle materjaliga, mida mul oma tööks vaja on. niisiis need tõlgid, kus õpetajateks on, on ise, need, need koolid, kus õpetajateks on tõlgid, need ei pea kartma. ja te ei pea andma kandidaadile diplomit, kui ta ei ole seda väärt ei ole midagi hullu, kui te ühel aastal, kui teil ei ole ühel aastal mitte ühtegi lõpetajat Äh, see on minu jaoks tagatis, et need, kes on seinud, saanud teie koolist diplomi, äh, on, on tõesti äh, tasemel ning mina võtaksin nad kinnisilmi tööle. ja seega ärge andke inimesele diplomit, kui ta seda väärt ei ole. ja võib-olla see on natukene erinev sellest, millest äh, see, mida te kogu aeg kuulete. Äh, räägitakse sellest, et meil on tõlke üha vähem, jah, see on tõepoolest probleem, aga mitte mingil juhul ei tohi äh, koolitada selliseid tõlke, kes ei ole, kes ei vasta kehtestatud kvaliteedistandarditele Eh, see organisatsioon, eh, mille jaoks mina töötan, on natuke väiksem kui Euroopa Liit, me ei vaja nii palju tõlke, aga me vajame neid ikkagi ka. ja meie kannatame eh, samamoodi nagu Euroopa Liitki. me praegu meil on sellised erilised suhted Euroopa institutsioonidega, nad võtavad ära kõik tõlgid turult ning äh, äh, Nad siis, äh, Euroopa Liit võt-, meelitab nad kas Brüsselisse või võtab nad tööle oma koduriikidest ja ähm, minu, minu organisatsioonil on vaja just, et tõlgid oleksid mingis konkreetses riigis, mitte Brüsselis. ja seetõttu on vaja Äh, hoolitseda selle eest, et need tõlgid, kes oma kodumaale jäävad, et seal kodumaale jääks ka tõlke, et kõik ei tuleks ära. see on väga oluline sellise väikese organisatsiooni jaoks nagu minu oma. ning me tuleme alati tagasi selle küsimuse juurde äh,, usalduse küsimuse juurde äh,. see oli see kõige olulisem element selles sõnumis, mida tahtsin teile esitada, aitäh! Actually, I don't have other ega mul midagi muud või sellest erinevat ei olegi öelda, ma olen äh, Salli öelduga täiesti nõus, ma üritaksin teda ainult täiendada. väga huvitav oli Äh, kuulda seda, mida ta ütles keelekasutuse dünaamika muutuse kohta äh, Euroopa Nõukogus. ja härra Lopes äh, öeldu oli selles mõttes ka väga huvitav siin, kui ta rääkis erinevatest keeltest ja nende kasutamisest ja OSCD-s on samamoodi see dünaamika muutumus. kaks ametlikku keelt, nagu ka Euroopa Nõukogus on prantsusmaa ja inglise keel ja võiks siis arvata, et OSCD-s tõlketeenuse kasutamine juba on kadumas. ja mingi hetk tundus, et de facto nii äh, oligi äh, asi minemas ja et tõlketeenust kasutatakse ainult nii-öelda vigipuu äh, leena, katmaks seda tõsiasja, et Prantsusmaa oli ametlik keel. aga me nüüd näeme, et on toimumas maalihe, maanihe ja see prantsusekeelne mudel mis veel säilis selle valdava inglise keele kasutamise Äh, juures on saanud lisa ka hispaania äh, keelelt äh, nii-öelda, sellepärast et järjest rohkem me suhtleme maailmaga, kus kasutatakse just nimelt hispaania keelt. nii et järjest rohkem palutakse meilt ka Venemaa ja Hispaania, vene ja hispaania keele tõlkeid, aga ka ara-, tõlke araabia, itaalia ja saksa keeletõlke, nii et me näeme, et asjad on muutumas OSCD arvab, et väga oluline on äh, aktiivselt äh, lõimida äh, lõpetanud tudengid. miks? sellepärast, et selle on ju meie tulevikutõlkide allikas, aga ka sellepärast, et vast lõpetanud on üsna tihti suurepärased tõlgid selles mõttes, et nad valmistavad asju väga ettevaatlikult ette, nad on äh, Äh, väga entusiastlikud, nende südametunnistus nõuab äh, neilt ettevalmistust ja naudivad kohtumisi ja, ja ega tihti, kui sa oled nelikümmend aastat äh, istunud kabiinis, enam samasugust entusiasmi järgi ei ole. nii et me oleme aktiivselt koolitamisega seotud. kuueteistkümnest alalisest äh, tõlgist meilt vähemalt kümme käivad äh, ka koolitustel üli, äh, käivad koolitust andmas ülikoolides, peaasjalikult Pariisis. anname ka ülevaadet selle kohta, millised on meie vajadused, pakume tummkabiini võimalust ja seitse meie mm, alalisest tõlgist on seotud koolitustegevustega. ma võib-olla olen natukene mm, ettevaatlikum kui äh, sälli, selles mõttes, et ma ei pane kohe vast lõpetanud kabiini, kui ma nüüd ise just ei ole neid kuulnud, kas äh, tunnis või eksamil. ma kutsun nad kõigepealt tööle tummkabiini ja keegi kuulab neid ja annab neile tagasisidet ja siis otsustan, kas äh, tellin nad või ei, nad võivad käia tummkabiinis nii mitu korda, kui tahavad sellepärast, et kuigi jah, paljud nendest äh, vast lõpetanutest on suurepärased tõlgid ja väga paljud nendest ka seda kahjuks mitte ei ole. ja paljud nendest lihtsalt ei ole valmis ja ega see tegelikult väga suur äh, mure minu jaoks ei olekski, nende jaoks võib-olla küll. aga sest nad peavad leidma mingisuguse viisi, kuidas ületada äh, see lõhe, ehk teisisõnu, lõpetamine üks asi, aga siis ka piisavalt töö leidmiseks, leida, et, tööd leida, et elatist teenida. Äh, kasutame selleks, et neid aidata, erinevaid vahendeid, mentori kasutamist ehk vanem, vanema ja suuremate kogemustega tõlk siis oleks nagu vahelüliks uue vastlõpetanu vahel mida ma pean silmas, kui ma ütlen, et äh, vastupidanud ei ole veel valmis, äh, siis see peab asjalikult silmas seda, et nende tehnika ei ole veel väga hästi lihvitud, nad ei saa tihti aktsentidest aru keele sees näiteks inglise keele erinevaid aktsente, võib-olla nende keeleoskus ei ole veel nii hea, kui võiks olla ja mõned nendest ei saagi kunagi äh, valmis ja miks nad ei saa valmis tõlgiks, sellepärast et neil ei ole piisavalt äh, baasoskuseid. baasoskus minu meelest on või-, äh, oskus öö, usaldusväärsel kujul üks sõnum öö, edastada ühelt osalejalt teisele ja mulle tundub, et äh, väga paljud koolitusprogrammid keskenduvad just nimelt sellele lõppfaasile, nad annavad väga palju infot tehnilise äh, sõnavara osa, väga palju tehakse sünkroonõpet äh, rasketes tingimustes, aga kui tudengil ikka ei ole baasoskusi ja kui neil ei ole neid ka siis, kui nad äh, koolist lahkuvad, siis nad neid mitte iialgi ei omanda keeli saab alati õppida ja äh, parandada, aga seda baasoskust üksinda ei omanda. nii et jah, me oleme valmis teiega koostööd tegema ja seda sõnumit äh, ka levitama, kui te olete nõus selle vastu võtma. ja oleme kindlasti valmis ka äh, vastlõpetanuid palkama paljudel põhjustel, peaasjalikul isekatel põhjustel. ma loodan, et see andis samuti äh, mõtteainest teile. meie tõlgid peaksid lõpetama kell kaheksateist kolmkümmend, me loodame neilt lisaaega, kui võimalik. Äh, mina isiklikult tahaksin küll täna nii palju kui võimalik malta keelt veel kuulata. ja nüüd on siis võimalus teil küsimusi esitada. Harry Äh, palun öelge, mis teie nimi on ja kust te tulite? Harry Dai Shanghai rahvusvaheliste uuringute instituudist ja, ja küsin küsimuse hiina keeles ja inglise ja äh, prantsuse kabiinis on äh, väga head kolleegid, kes äh, minu sõnumi edasi annavad. minu küsimus on väga lihtne. meie ülikool on tänaseks koolitanud äh, tõlke kaheksa aastat. tegemist äh, on äh, siis konverentsitõlkidega, kes vastavad rahvusvahelistele standarditele. mida ma silmas pean? nimelt Äh, lõpetajad meil lähevad Euroopa Komisjoni ja ÜRO-sse peaasjalikult äh, kõik tööle ja vastavad seal tingimustele. tegemist on Hiina kodanikega, kes on valmis töötama Euroopa Parlamendis, Euroopa Komisjonis äh, alaliste tõlkidena aga seda lootust äh, kahjuks ei ole, vähemalt seni, kuni äh, hiina keelest ei saa Euroopa Liidu ametlikku keelt. ja seega saavad nad tegutseda ainult vabakutseliselt, vabakutselisena. aga AIK-i äh, reeglite järgi peavad nad oma värbamiskohaks alati panema Hiina ja mitte kunagi Brüsselit ja ega nad tihti ka Brüsselisse ei koli vaba, vabakutselistena ja, ja neid on väga raske äh, tellida, seega äh, Hiinast äh, Brüsselisse tööle, kuna see on lihtsalt väga kallis ja reeglite kohaselt peavad nad lendama äriklassis. ja ma loodaksin, et avaneksid äh, paremad võimalused, reaalsemad võimalused äh, andekatel Hiina tõlkidel tulla siia institutsioonidesse tööle, sellepärast et reaalselt see praegu võimalik ei ole, kuigi teoorias jah. nii et kas oleks võimalik äh, siiski Euroopa institutsioonile midagi ära teha, et ka nendele tõlkidele midagi pakkuda, kas ei peaks nendele näiteks eriviisat andma, et nad saaksid siin töötada vabakutselistena ja jätkata oma õpinguid näiteks? suur tänu, Harry! ma annaksin võib-olla sõna kellelegi Euroopa Parlamendist või komisjonist selle küsimuse vastamiseks. härra Jim-, Jimenez, kas teie soovite vastata? ja ma paluksin, et te teeksite nii lühidalt kui võimalik, et oleks võimalik äh, palju küsimusi ära kuulata. Eh, bueno, pues en primer lugar eh,, Harry eh,, efectivamente. Harry, tõesti on see reegel, et äh, ei tohi olla kahte elukohta. aga täiesti võimalik on äh, Hiina tõlkidel viia turu-uuring läbi nii koduriigis kui ka Euroopas ja siis äh, mõelda, kus tal oleks parem resideeruda ja peale selle võib ju olla pool aastat ühes riigis ja pool aastat teises riigis. Euroopa Liidu institutsioonid on juba Euroopas, nii et sellega tuleb leppida. ei pea küll nii tegema, aga see on üks võimalus. on väga palju tõlke teiste keeltega, mitte Euroopa keeltega ja nad teevad seda täpselt samamoodi, nii et see ei oleks mitte midagi uut. tegemist on tõlkidega, kes soovivad siis ühendada tööd eraturul tööga Euroopa Liidu institutsioonide heaks ja niimoodi on neil võimalik siis äh, olla tegev nii koduturul kui ka meie juures. meil on äh, kokkulepe ka vabakutseliste tõlkedega ja selle kokkuleppe kohaselt äh, väljaspoolt Brüsselisse tule, väljaspoolt Brüsselit siia tulevad tõlgid saavad reisihüvituse ja kõik nende kulud hüvitatakse me ei taha siin hakata mingit ebaausat konkurentsi toetama ja tekitama erinevaid reisitingimusi erinevatele tõlkidele. suur tänu, Juan Carlos. seal taga on veel üks küsimus. suur tänu, Vidas Skovronski ja IKI liige Bosnani ülikoolist ja ma räägiksin poola keelt selle kohta, mida ütles Olga Kosmidu ja ka tegelikult teised kõnelejad. tegem-, oli väga tähtis see, mida me kuulsime. see kehtib nii tõlkide kohta kui ka tõlkekoolide juhtide ja rektorite kohta, kes siin täna osalevad. ma tahan teiega jagada kahte tõde, mis võib-olla tunduvad triviaalsed esiteks, kes peaks koolitama tulevasi tõlke? tegemist peaks olema aktiivsete äh, professionaalidega, kellel on äh, ka õpetamiskogemus, kes ei peaks õpetama tõlke, seda on tihti Kesk-Euroopas näha, et tõlke õpetavad inimesed, kes ise ei ole tõlgid. mitte tõlgid ei peaks õpetama tõlke. Äh, filoloogid, mit-, inimesed, kes ise ei ole tõlgid, ei peaks tõlki koolitama. mul on, oleks teile ka üleskutse. ma olen Bostonis juhtinud äh, tõlkekooli uh, see on osa Bostoni ülikoolist ja mul on äh, ülikoolide rektoritele üleskutse. ma leian, et äh, me peaksime otseselt informatsiooni andma ülikooli rektoritele. Äh, siin öeldi, et konverentsi tõlkidel ei ole väga palju keeltega pistmist. suur tänu! ma palun Olga Kosmiduul, et ta kommenteeriks äh, seda küsimust ja siis äh, annan lõppsõnaks äh, proua Tolovanile sõna. tegelikult ma oma sõnavõtus juba ütlesin seda, et vastu on võetud Hints deklaratsioon, see on kõikidel teil olemas, ma kutsuksin teid üles see läbi lugema ja ma ütlesin äh, ka oma sõnavõtus juba seda, et äh, ei filoloogid ega äh, keeli õpetavad professorid ei saa olla automaatselt tõlkide koolitajad, see on asi, mis mind üllatab ja muserdab, on see, et rektoritel ei tule ju kunagi pähe, et ta võtab meditsiini õppejõuks mõne, kes ei ole ise meedik. ja seega ma ei saa aru, et kui näiteks õigusteaduskonnas ühtegi ei saa, ei mõeldagi sellele, et mittejuristist õppejõuks võetakse, siis miks arvatakse, et mõni väga hea filoloog võiks automaatselt olla tõlkeõpetaja? Hints oma deklarats-, Hints deklaratsioon ütleb väga selgelt välja äh, ja võib-olla isegi äh, sõnakamalt selle välja. me teeme koostööd ainult nende ülikoolidega, kes mitte ainult ei võta ainult äh, tõlke õppejõududeks, vaid suurte institutsioonide juures akrediteeritud tõlke me ei saa nõuda seda, et õppejõud kannavad äh, doktorikraadi, seda sellepärast, et selliseid inimesi on väga vähe, äh, kümnel sõrmel võib üles lugeda professionaalsed tõlgid, äh, kes kannavad, kellel on ka doktorikraad, siin saalis on neid umbes kaks või kolm. ja mm, me ei saa nõuda ka seda, et äh, need inimesed lõpetaksid suulise tõlgina töötamise, me ei saa lubada seda, et nüüd te olete riigiülikoolis äh, riigiteenistuja, mitte ükski arst ei võtaks sellist tingimust äh, arvesse, mitte ükski jurist ei teeks seda miks nõutakse sellist asja tõlkidelt, miks öö, eeldatakse siis öö, seda, et öö, et tõlk, kes ise professionaalina ei tööta, peaks oskama tänapäevaseid meetodeid õpetada tudengitele. ja sellepärast me kutsusimegi siia kokku ülikoolide esindajad selleks, et neile öelda, et äh, nad äh, kahjustavad väga palju oma ülikoolide mainet, äh, kui nad sellist praktikat jälgivad, järgivad. on ülioluline, et keegi, kes on tõlkeala õppejõud, oleks ise aktiivne tõlk ja oma tegevust, professionaalset tegevust, karjääri jätkaks tõlgina um,. Well, very much along jah, tegelikult ähm, jätkan sealt, kus Olga lõpetas, te ütlesite, et te olete nõus sellega, et äh, reaalsus on täna see, et äh, tegelikult on nii, et ähm, tegevtõlk võiks, peaks ainult äh, koolitama teisi, aga, aga asi on selles, et meil ei ole täpset tõlgi definitsiooni ja see Euroopa Parlamendi väga piirav äh, definitsioon ongi väga vasturääkiv vasturääkivusi tekitav. aga kõik võivad ennast tõlgiks pidada tegelikult laias maailmas, kes äh, aeg-ajalt midagi kuskil paar lauset tõlgivad ja üsna tihti maailmas on näha, et paljud keeleõpetajad äh, teevad natukene ka tõlki, tõlketööd ja siis ütlevad, et nad ongi äh, suulised tõlgid, aga mina arvan, et õppejõud peaksid olema siiski väga head tõlgid, selleks et nad tõlkeoskusi oskaksid edasi öelda ma tean, miks võib-olla on natukene keeruline äh, see, et äh, me nõuame seda, et õppejõud oleksid akrediteeritud institutsioonide juures, võib-olla mõne, mõningate keelte puhul sellist turgu ei ole rahvusvahelistes institutsioonides, aga see on see väga hea alus, millest lähtuda, võib-olla IKI liikmelisus äh, oleks hea mõttetingimuseks seada aga ma ütleksin, et äh, teie koolitajatena ja meie värbajatena ja mina oma peas olen võib-olla veel mõlemat, kanname tohutut vastutust mitmekeelsuse eest. härra Lopes ütles, et inimesed peavad tõlke usaldama, nad peavad tõlki usaldama äh, ja olema valmis oma sõnumi talle üle andma, ja nad selle usalduse kujundavad välja ainult pikaajaliselt. ja kui inimesi värvatakse ainult sellepärast, et nad elavad sealsamas nurga taga või et nad on äh, odavamad kui teised, siis see maine kahjustub ja see usaldus ei teki. kui inimestele, kellel on ainult mingisugused baasteadmised tõlkimise kohta, kerge aim selle kohta, diplomi, siis me saame oksa, millel istume Barbara. ja see on täna viimane küsimus. ega mul küsimust ei olegi, lihtsalt üks märkus, kuivõrd me räägime praegu standarditest. ma tahaksin öelda, et EMCI eh, e on toonud sisse uue dokumendi kvaliteedistandardite tagamiseks kõikidele konverentsi tõlge, tõlkeprogrammidele ja äh, väga hea meel on sellega üle, et äh, meie uus konsortsium on täna avatud allkirjadeks, tänasest avatud allkirjadeks, vabandust, ja võite seda teha siis läbi veebilehekülje, millele on juurdepääs paljudel ülikoolidel, kes soovivad liikmeks saada, neid on väga palju, nagu ma tean. ja kõik, mis siin täna öeldi, on tegelikult ka meie kvaliteedi tagamise standardites sees, äh, mõtlesin, et ma lihtsalt peaksin seda märkima ära. suur tänu kõigile! ma tahaksin äh, tänada suure aplausiga meie tõlke, ütleb äh, proua Kosmi Tuum. And let's proceed for our cocktail. ja nüüd siis kokteil veel üks organisatoorne märkus, paluks veel sekundid tähelepanu, suur tänu Pätsile ja kõikidele teistele, eh, kes siin eh, osalesid, me läheme nüüd kokteili vastuvõtule, meie sõbralikud eh, teenäitajad näitavad ka, kuhu liikuda. Need, kellel ei ole võimalik täna kaasa tulla või kui meil õhtusöögil pole enam võimalust selleks, siis teatan, et pool kümme jätkame homme täpselt, mitte akadeemilise veerandtunniga ja tihti turvakontrollis on järjekorrad, nii et palun tulge natukene varem kohale ja võtke kaasa ka see kaelakaart, et siia majja sisse pääseda. ning ma loodan, et ka tõlgid homme tagasi tulevad, kuigi homme esimesena kuuleme me eh, huvitavat ettekannet selle kohta, kuidas ka masinad päris hästi tõlkimisega hakkama saavad. sellegipoolest paluksin ka kolleegidel tõlkidel homme siia tagasi tulla.